Dear colleagues, welcome to the kallid kolleegid, täna tere tulemast meie pärastlõunasele koosolekule. alustame avaliku kuulamisega. tutvustame siis eh, ülevaated eh, meie külaskäigust eh, Põhiõiguste Ametisse Viinis. see ettekanne pidi küll aset leidma täna hommikul, aga kuna meie päevakorras leidsid aset äh, muudatused, pidime me selle edasi lükkama. härra Nagi oli põhiõiguste äh, raportööriks aastal kaks tuhat viisteist ja ta tutvustab meile nüüd selle visiidi tulemusi, nii et, et palun, härra Nagi, teil on sõna. Äh, suur aitäh kaks nädalat tagasi käisime Viinis. Äh, mina, äh, proua Simiki ja Karl-Heinz Becker olid delegatsioonis, samuti libesekretäriaadi liimed. Äh, põhiõiguste ameti direktor Michael O'Flaherty tervitas meid ja tutvustas meile põhiõiguste ametit, selle tööd, üldisemat raamistikku Äh, ameti põhiosakondi. Äh, saime teada, millised on nende töömeetodid, milliseid teadusuuringuid nad teevad ning meid kutsuti ja tahaksin kutsuda ka kõiki kolleege järgmisel nädalal Viinis toimuvale põhiõiguste foorumile. samuti saime infot äh, Äh, sellest tööst, mida tehakse Kreekas kiirregistreerimiskeskustes ja kohtusime ka erinevate sidusrühmadega, liikmesriikide kontaktametnikega, vabaühendustega. ma valmistan ette raportit ja selle aasta raportis on põhirõhk nimelt asüüli ja rändeküsimustel ja neid küsimusi arutatakse põhjalikult ka põhiõiguste foorumil. delegatsioon leidis, et tuleb jätkata kodanikuühiskonna organisatsioonide ja liikmesriikide parlamentide rolli tugevdamist ja koostööd nendega. Äh, raportis mainitakse ka äh, lootust sisendavaid toimimisviise liikmesriikides, mis aitavad rändekriisiga toime tulla ning tagada kaitsetute inimeste, eelkõige laste kaitse ning tagada mm, kvaliteetsed aruanded ja uuringud, mille põhjal saame siis, mis annavad meile usaldusväärseid andmeid meie tööks ning me palusime äh, Põhiõiguste Ametil pakkuda siis ähm, või esitada meile neid eriraporteid ja abi meie töös. see oleks lühidalt kõik, aitäh! aitäh! annaksin nüüd sõna proua Kinitšile, kas tema samuti soovib sõna, jah, palun. aitäh, lugupeetud esinaine. jah, ma tõesti äh, osalesin sellel missioonil ja ma kinnitan, mida meie delegatsiooni juht just ütles. kohtumistel Põhiõiguste Ameti peakorteris äh, saime tõesti teada, mida selles ametis tehakse Äh, tutvusime nende töömeetoditega, sellega, kuidas nad saavutavad tulemusi ning äh, meile äh, oli võimalus siis tõesti näha, kuidas neid andmeid kasutatakse. ja need andmed on väga olulised ka meile, meie töös Euroopa institutsioonides. me tutvusime Põhiõiguste Ameti töö erinevate aspektidega ja nagu ütles juba kolleeg Nagi, Eh, üks eh, asi oli võib-olla meie jaoks eh, kõige olulisem just inimõiguste kaitse rände kontekstis. tegemist on keeruka nähtusega ning mulle näib, et kõige äh, olulisem on äh, tagada kaitse nendele inimestele, kes on tulnud Euroopasse otsima paremat elu ja üks asi, mis mind kõige rohkem hämmastas, oli see, et juba mitmeid kuid on Põhiõiguste Amet äh, läkitanud siis ametnikke Kreekasse, kus olukord on äärmiselt keeruline ma pean siin silmas rändeolukorda, eriti olukorda alaealiste sisserändajatega. põhiõiguste ametil eh, on täita kahene roll, ühelt poolt peab amet toetama liikmesriike eh, ning eh, samas kontrollima ka seda, kuidas on lugu sisserändajate õiguste austamisega mõte koostada käsiraamat äh, aitamaks asüülitaotlejaid on minu arvates väga oluline ja väga huvitav äh,. see on üks idee, millega mina ise tulin välja jaanuaris, kui koostasin raporteid saatjate alaealiste teemal ning äh, äärmiselt äh, oluline oleks tõesti, kui me suudaksime selle käsiraamatu kokku panna äh, ja pööraksime erilist tähelepanu just nendele sisserändajatele, kes on kõige kaitsetumad, ma pean siin silmas alaealisi mm, ning äh, jah, mm, me peame toime tulema rändeküsimusega, me peame tagama nendele inimestele kaitse, see on äärmiselt oluline. Mm, praeguse rändekriisi tingimustes meie äh, visiit äh, näitas kuivõrd, meile, kuivõrd oluline on Põhiõiguste Ameti töö ja kuivõrd oluline on, et meie siin parlamendis väärtustaksime selle ameti panust. Ähm, aitäh, ütleb proua Kudritška ma arvan, et teie soovitused ning härra Nagi soovitused on meie tulevastes aruteludes väga kasulikud. nüüd, lugupeetud saadikud, kallid külalised, mul on väga hea meel tervitada teid kuulamisele, mille teemaks on põhiõiguste olukord Euroopa Liidus aastal kaks tuhat viisteist. härra Claude Morasi nimel Ähm, äh, tahaksin öelda, et ähm, libekomisjoni aseesimehena esindan mina täna teda. me korraldasime selle äh, kuulamise, kuna koostame praegu aastaaruannet põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus ning meil on väga hea meel tervitada siin Euroopa Liidu institutsioonide esindajaid, kes tutvustavad meie saadikutele äh, seda tööd, mida inimõiguste ja põhiõiguste vallas tehakse. kaheksandal septembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võeti vastu resolutsioon põhiõiguste olukorrast inim-, Euroopa Liidus ja selles resolutsioonis kordas Euroopa Parlament veel kord, et et äärmiselt oluline on, et Euroopa Parlamendi institutsioonid ja liikmesriigid tagavad äh, ühiste Euroopa väärtuste kaitse ja edendamise ning kaitsejutt on nendest väärtustest, mis on kirjas Euroopa Liidu lepingu artiklis kaks ja Euroopa põhiõiguste hartas seda tuleb teha läbi Euroopa ja liikmesriikide seaduste, läbi avaliku poliitika ja läbi seaduste rakendamise ning tuleb täielikult austada ka lähimuspõhimõtet. mul on väga hea meel nüüd anda sõna jällegi härra Nagile kes teeb sellesse teemasse sissejuhatuse. palun, härra Nagi, teil on sõna. suur aitäh. ma olen äh, raportööriks äh, põhiõiguste olukorrast Euroopa Liidus äh, sellel aastal ning seetõttu on mul väga hea meel osaleda sellel kuulamisel ning Äh, loodetavasti ähm, ootavad meid ees huvitavad arutelud põhiõiguste teemal. Äh, need äh, õigused on äärmiselt olulised inimeste igapäevaelus, need kaitsevad meid kui üksikisikuid ja samuti meid kui teatud gruppide liikmeid. kõik me kuulume teatud gruppidesse, mis võib-olla, võivad sellist kaitset vajada mõned meist kuuluvad ähm, vähemuste hulka, kes vajavad seadusepoolset kaitset, nii et, et äh, jah, õigused on meile küll seadustega tagatud, aga vahepeal nad ei toimi, nii et, et ma arvan, et me peame kasutama kõiki võimalusi selleks, et rõhutada, kuivõrd olulised on põhiõigused ning kui Euroopa Liit on kogu maailmas esirinnas põhiõiguste vallas, siis sellele vaatamata peame teadma, milline on olukord Euroopa Liidu sees. samuti peavad need riigid, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda, teadma, milline see olukord Euroopa Liidu sees on, sest et Eh, tihtipeale me esitame eh, nendele riikidele palju kõrgemaid nõudmisi kui eh, omaenda liikmesriikidele. niisiis, mul on väga hea meel, et me saame täna arutada erinevaid teemasid, saame rääkida ka roomadest, puuetega inimestest ja mul on väga hea meel Äh, et mina äh, rahvusvähemuse esindajana, keda Euroopas on nelikümmend miljonit, et ka mina Ee, äh, siis ka mina olen rahvusvähemuse esindaja ja mul on väga hea meel, et meil on täna kõnelejate hulgas ka rahvusvähemuste esindaja ning ma loodan, et et see teema muutub Euroopa Parlamendis üha olulisemaks ning meie parlamendisaadikud oleme üha rohkem valmis kõnelema vähemuste õigustest konstruktiivselt ning ma usun, et äh, nii sellel kuul, äh, ka selles raportis saame seda teemat kindlasti toetada. suur aitäh ja olen valmis kuulama teie ettekandeid. aitäh! aitäh eh, selle lühikese sissejuhatuse eest ja nüüd annaksin sõna meie külalistele ning iga kahe arutelude vooru eh, lõpus on siis võimalik esitada küsimusi ja saada neile ka vastuseid ja seda eh, kuulamist kantakse üle ka veebis ja kõigi osalejate sõnavõtud lindistatakse meie esimese arutelude vooru pealkiri on Põhiõigused Euroopa Liidus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, saavutuste ja väljakutsete hindamine ja alustamegi nüüd selle esimese vooruga eh,. tahaksin tervitada härra Francesco Fonseca Morillot eh,, Äh, kes äh, esindab Euroopa Komisjoni ja ta on siin täna härra Franz Timmermansi, komisjoni esimese asepresidendi esindajana, sest härra Timmermans ise täna siin olla ei saa. niisiis, härra Fonseca, teil on sõna. Äh, suur aitäh, lugupeetud esinaine ja kõigepealt tahaksin tõesti vabandada härra Timmermansi nimel kes lihtsalt ei suutnud oma muid ülesandeid kokku sobitada sellega. ta on praegu seotud Euroopa arengupäevadega, tal toimuvad kohtumised Aafrika riikide ministritega ja seetõttu ta palub ennast vabandada ja äh, kui äh, teil midagi selle vastu ei ole, siis ma tei-, asendan teda ja ta palus mul teile edasi anda äh, sõnumi, et ta oleks väga häs-, hea meelega tahtnud ise täna siin olla. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa seisab silmitsi enneolematu olukorraga finantskriisi tagajärjel on tekkinud äh, Äh, palju äh, vaenu ja viha. Äh, pagulaste kriis on olnud nii massiivne, et avalikkuses ei ole sellega toime tulnud, see on süvendanud veelgi viha. hiljutised rünnakud Pariisis ja Brüsselis näitavad, milline on fundamentalismi oht, kuidas vihatakse meie eluviisi ning selle kõige taustal on paljud populistid ära kasutanud tavaliste inimeste hirme hirme, et neid ujutatakse üle pagulaste lainega, Euroopa islamiseerimise hirm, finantskriisi hirm, hirm sattuda vaesusesse, terrorirünnakute hirm, igasugused hirmud ja kui hirm domineerib, siis me näeme ainult ohtusid ja mitte võimalusi. me peame sellest hirmust jagu saama Äh, me peame teisi nägema kui vestluspartnereid, kui kellelgi, kedagi, kellel on ka oma lugu rääkida ja kellel on samuti anda oma panus ühiskonda, mis rajaneb sellistele väärtustele nagu sallivus, vastastikune koostöö äh, ja äh, see oma raportis põhiõiguste harta rakendamise kohta oleme Eh, keskendunud just nimelt nendele asjadele, eh, mis eh, aitavad meil saavutada neid eesmärke, millest rääkisime kahe tuhande viieteistkümnenda aastal toimunud kolokviumil. dialoog, avatus, vastunarratiivne, hirmunarratiivile. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raport Äh, ähm, viitab ka sellele, äh, äh, mida arutati siis eelmise aasta novembris toimunud esimestel põhiõiguste kollokviumil, kus räägiti sellest, kuidas võidelda vihkamise ja vihakõnedega. seal osalesid kodanikeühiskonna esindajad, Euroopa Liidu institutsioonide esindajad ning Äh, seal ähm, arutati ka näiteks antisemitismi ilmingute suurenemist Euroopas ja kolokviumi käigus üritati leida lahendusi nendele murettekitavatele arengutele, arengutele otsutati äh, äh,, räägiti sellest, kuidas arendada austuse ja sallivuse kultuuri äh,. paika pandi ka konkreetne tegevuste me, äh, nimekiri, mm, äh, mille kohta antakse pidev, mille täitmise kohta antakse pidevalt aru üks peamisi meetmeid äh, on Euroopa Liidu dialoog, mille äh, komisjon on algatanud infotehnoloogiafirmadega, liikmesriikide ja kodanike ühiskonnaga, selle, selleks, et äh, tõhusamalt vastu astuda vihakõnedele internetis kolmekümne esimesel mail töötasime välja tegevusjuhendi, kuidas toime, võidelda siis online vihakõnedega Twitter, Google, Microsoft ja teised IT-firmad peavad hindama siis viha õhutavat sisu, nii nagu see meie seadustes on määratletud. ja kui Äh, vaja, siis need ettevõtted äh, nõustusid eemaldavast ebaseadusliku vihakõne kahekümne nelja tunni jooksul. me peame äh, online keskkonnas tegutsema samamoodi kui offline keskkonnal. me ei saa lubada, et internetist saab antisemitismi, vihkamise ja vägivallale õhutamise koht Äh, see tähendab, et politsei ja õiguskaitseorganid peavad samuti jõuliselt tegutsema ja selleks on vaja ka kodanike toetust ning kodanike ühiskond vajab tugevdamist, et nad suudaksid esitada positiivseid narratiive lisaks sellele peavad IT-firmad äh, andma samuti oma panuse sellesse võitlusse, austades seejuures sõnavabadust. Äh, vihakõnede edastamine ei ole sõnavabadus, samuti on väga oluline dialoogi eden-, ede-, edendamine ning rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu võitlemine Eh, ja seda õhkkonnas, eh, kus viha eh, õhutamine sisserändajate suhtes tõesti sünnitab inimestes vihkamist. rünnakud sisserändajate vastu või nende vastu, keda peetakse võõrasteks, on paljudes liikmesriikides suurenenud, see on väga murettekitav suundumus ja tihtipeale on sellel siis moslemite vastane alatoon rassismi ja ksenofoobia vastane võitlus peab olema meie kõigi jaoks prioriteediks, selleks on vaja ühiseid jõupingutusi. me teame, et äh, olemasolevad meetmed tuleb ellu rakendada ning komisjoni nimel tervitan Euroopa Parlamendi äh, poolt loodud äh, rassismivastase ja mitmekesisuse interrühma loomist komisjon kutsub üles ähm, töötama välja suuniseid, äh, mis puudutavad rassismivastast poliitikat, sinnesse tuleb kaasata liikmesriigid, rahvusvahelised organisatsioonid, kodanikeühiskonna esindajad ja tahaksin rõhutada seda väga positiivset rolli, mida selles küsimuses on mänginud Põhiõiguste Amet ja Euroopa Nõukogu ja loomulikult äh, seostame me ka äh, läbi sihi, sihi, sihtotstarbelise rahastamine siis paljusid meetmeid Äh, tahaksin nüüd rääkida üldisemalt põhiõiguste arengust. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta parema õigusloome pakett äh, rõhutab samuti, et põhiõigused on meie äh, üldise mõjuhinnangu üheks oluliseks ja lahutamatuks koostisosaks institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome teemal peaks samuti aitama äh, parandada kinnipidamist põhiõigustes läbi seadusloome protsessi. Euroopa institutsioonid on kohustatud äh, põhiõiguste hartaga alu, arvestama kõikides äh, oma seadustes Äh, sinna hulka käivad ka rahvusvahelised kokkulepped. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me näiteks äh, otsustasime, et tuleb inimõigusi ka arvestada ka kaubanduslepingute sõlmimisel. kohtupraktika näitab, et äh, me peame arvestama hartaga, kui me Euroopa Liidu seadusi välja töötame ning äh, meil on tõesti vaja rakendada meetmeid selleks, et suurendada põhiõiguste kaitset kogu Euroopa Liidus. ning äh, see äh, parema õigusloome pakett sisaldab näiteks selliseid meetmeid nagu süütuse presumptsioon, õigus olla kohal kohtuprotsessil. Need on mõned näited sellest, kuidas Euroopa Liidu õigusaktid tugevdavad põhiõigusi praegu äh, peame jälgima, kuidas neid õigusi ellu rakendatakse. selles raportis näidatakse ka seda, kuidas hartat kohaldatakse äh, liikmesriikides ja liikmesriikide poolt. tahaksin siinkohal rõhutada, äh, kuivõrd oluline on rikkumismenetluste kasutamine, hoolitsemaks selle eest, et liikmesriigid täidavad hartat siis, kui nad Euroopa Liidu õigusakte ellu rakendavad septembris kaks tuhat viisteist käivitasime nelikümmend, alustasime neljakümmend üheksat rikkumismenetlust liikmesriikide vastu, kes eh, olid halvasti ellu rakendatud ühtset Euroopa asüülisüsteemi. Eh, pilt nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil eh, ei ole alati just roosiline Äh, nagu ma juba ütlesin, kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli põhiõiguste jaoks raske aasta. Äh, see oli tingitud mitmetest kriisidest, millega Euroopa silmitsi seisis. praegu on olulisem kui kunagi varem, et meie poliitika ja seadused rajanevad meie ühistele väärtustele ja me hoolitseme selle eest, et me peame kinni Euroopa põhiõiguste hartast. räägiksin nüüd ka tulevikust Äh, äh, järgmine põhiõiguste kollokvium toimub seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal oktoobril ja seal keskendume pluralismile ja demokraatiale. meediavabadus ja pluralism on põhiõiguste harta üheteistkümnendas artiklis sätestatud ning need on üheks põhiliseks demokraatlikuks väärtuseks, millele Euroopa Liit rajanud. kollokviumil vaatame äh, kuidas edendada pluralistlikku demokraatlikku ruumi Ähm, äh, konsultatsioonid kolloquiumiks ettevalmistumisel on juba käivitunud ja need kestavad kuni neljateistkümnenda juulini, nii et kutsun kõiki üles neis konsultatsioonides osalema ja äh, konsultatsioonide käigus äh, saadud infot siis kasutatakse kolloquiumi info aruteludeks ja ma loodan, et te osalete ka eelseisval kolokviumil ja lõpetuseks paluksin, et te toetaksite komisjoni raporti järeldusi ning kutsuksin teid üles keskenduma äh, sellele, kuivõrd oluline on edendada inimõigu- ja põhiõiguste ning õigusriigi põhimõtete austamist, aitäh! Thank you very much for very interesting presentation uh,. suur tänu selle väga huvitava sissejuhatuse eest ja nüüd annan sõna härra Paul van Sassevan Aiseltile ja härra Martin de Graavile, kes esindavad Hollandi eesistujat nõukogust. Nad äh, juhivad äh, koos nõukogu töörühma, mis tegeleb põhiõiguste, kodanikuvabaduste ja inimeste vaba liikumisega. palun äh, ja teil on kokku kõneaega veerand tundi Uh, aitäh, proua juhataja. tere kõigile. ja suur tänu, et äh, kutsusite meie töörühma juhid äh, siia kõnelema, me tegeleme siis töörühmas äh, põhiõigustega, kodanikuvabaduste ja vaba, inimeste vaba liikumisega ning käsitleme siis põhiõiguste teemat Hollandi eesistumise ajal teine iga-aastane õigusriigi põhimõtete teemaline nõukogu, selle kohta võeti Itaalia eesistumise ajal nõukogu järeldused, kus öeldi, et äh, meil on vaja platvormi, kus käsitleda õigusriigi põhimõtteid ja seetõttu toimus iga aasta esimene dialoog sel teemal Luksemburgi eesistumise ajal. Hollandi eesistuja on korraldanud teise arutelu üldasjade nõukogus kuu aega tagasi teema puudutas Euroopa väärtuste kaitsmist, põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, kui integreeritakse põgenikke ja sisserändajaid ühiskondadesse ning Strasbourgis toimus selleteemaline arutelu ka koostöös Euroopa Nõukogu ja nõukogu vahel ning seal oli kaasatud ka Põhiõiguste Ameti juhataja härra Michael O'Flaherty nõukogu dialoog oli väga aktiivne, paljud liikmesriigid osalesid ning arutelu näitas, et paljudel liikmesriikidel on samasugused väljakutsed selle teema puhul, kuigi lõimumine on liikmesriigi pädevus, puudutab see kõiki, sellepärast et see, mis juhtub ühes liikmesriigis, võib otseselt mõjutada ka teisi riike ning äh, kõik liikmesriigid peavad lähtuma samadest rahvusvahelistest standarditest. samal ajal oli ka selge, et ei ole mingit ühest lahend toetust äh, integratsioonile. seetõttu liikmesriigid jagasid oma parimaid kogemusi ja näiteid äh, ja meil on hea meel, et need mõned näited ja head tavad võeti arvesse ka komisjoni poolt, äh, mis puudutas eelmisel nädalal tutvustatud tegevuskava integratsiooni teemal. dialoogi ette valmistades saime väga suurt abi ka kodanikuühiskonna organisatsioonidelt õigusriigi põhimõtete dialoogi hinnatakse nõukogus enne selle aasta lõppu ning loodame, et need seni kaks peetud dialoogi näitavad arutelude lisandväärtust, kui oluline on õigusriigi põhimõtteid äh, regulaarselt nõukogus käsitleda. mainin ka Euroopa Liidu allkirjastamist, mis puudutab Euroopa konventsiooni inimõiguste, põhiõiguste vallas. nõukogu on igati valmis äh, konventsiooniga liituma, nii nagu leping seda ette näeb. meie eesistumise ajal oleme saavutanud edu tehnilisemate küsimuste vallas, mille on tõstatanud ka Euroopa Kohus ja nüüd nõukogu ootab äh, komisjoni analüüsi ning võimalikke varianti kahe tundlikuma peatüki osas, mis puudutab ühist eh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat muuhulgas ning eh, need järeldused peaksid siis meieni jõudma Slovakkia eesistumise ajal. ja lõpetuseks tahaksin mainida meie töörühma tööd, mis puudutab komisjoni ettepanekut Euroopa Liidu liitumisega konventsiooniga, mis tegeleb naistevastase ja lähisuhte vastase vägi, lähisuhtevägivalla vastase võitlusega, see on niinimetatud Istanbuli konventsioon. oleme tegemas praegu ettevalmistusi, et äh, selles vallas peagi edu saavutada. aga nüüd annaksin sõna oma kolleegile Paul Vansasse Van Lisseltile. aitäh, Martin! aitäh, proua juhataja, mul on suur rõõm ja au tutvustada teile meie tegevusi põhiõiguste vallas Hollandi eesistumise ajal. tahaksin juhtida tähelepanu nõukogu järeldustele, mis puudutab põhiõiguste harta heakskiitmist, mille kiitis heaks justiits- ja siseküsimuste nõukogu eelmisel nädalal, üheksandal juunil. ning tutvustan ka tegevusi, kuidas me siis selles vallas edasi liidu-, liigume. kõigepealt viitaksin ühele raamatule ning äh, mis räägib äh, raamatu kirjutas Justus Lipsus, äh, tuntud humanist, kelle nimi on meile kõigile nii tuttav. ja see Justus Lipsuse raamatu sõnum puudutab hoiakuid sellist stoilist hoiakut, mis on võib-olla oluline ka tänapäeval Euroopa Liidule ja institutsioonidele. üks oluline erinevus nende kahe ajaperioodi vahel, kuueteistkümnenda sajandi ja praeguse aja, on see, et meie ühiskondi, ühiskondades lähtutakse õigusriigi põhimõtetest, demokraatiast ja põhiõiguste austamisest harta kajastab neid norme, see põhiõiguste harta Euroopa Liidu jaoks on üks olulisemaid dokumente ja siin jõuangi tagasi nõukogu järeldusteni, mis on nende sisu. ma räägin kolmest peamisest teemast. kõigepealt harta. üheksandal veebruaril korraldasime seminari, kuidas kohaldada põhiõiguste hartat, üritus toimus Amsterdamis, kuidas siis liikmesriigid kohaldavad seda hartat, kui nad töötavad välja liikmesriikide poliitikaid? kõik osapooled, liikmesriikide esindajad olid kaasatud, kõik inimesed, kes tegelevad siis hartaga seotud teemadega. ning see kajastub ka nõukogu järeldustes, näiteks me ei saa vaadata hartat eraldiseisvana, seda tuleb kohaldada ja rakendada paralleelselt teiste põhiõiguste allikatega. oluline on ka artikkel viiskümmend üks sõnastus ja need harta sätted ja reguleerimisala, mis ei lähtu inimõiguste kohtust. nüüd äh, oluline on ka liikmesriigi kohaldamine, on ka põhiõiguste harta kohaldamine liikmesriigis. teine teema puudutab äh, Euroopa Liidu välis- ja sisemist teemat. härra Naagi ka juba mainis seda. oluline on jõuda sõnadest kaugemale, seetõttu peavad olema konkreetsed koostööviisid, märtsis oli meie töörühmal ühine koosolek töörühmaga, mis tegeleb õigustega väljaspool Euroopa Liitu. koosas, koostasime eesistuja töödokumendi, meil olid arutelu küsimused ning äh, meil oli väga viljakas arvamuste vahetus ning nõukogu järeldas, tuleb teemade puhul teha töörühmade vahel tihedat koostööd see puudutab ka liikmesriikide missioone kolmandatesse riikidesse, et tutvustada Euroopa Liidu tööviise. teiseks on oluline koostöö ka konkreetsete inimõiguste teemade vallas, näiteks nagu ÜRO inimõiguste konventsioon, puuetega inimeste konventsioon ja kolmandaks oluline on rõhutada ka ksenofoobia, rassismi ja vastast võitlust, diskrimineerimise vastast võitlust, nii nagu ka eelkõneleja mainis. kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal aprillil Hollandi eesistuja koos põhiõiguste ametiga korraldas vihakuritegude alase ürituse ning seal põhiõiguste amet tutvustas oma veebipõhist kogumikku vihakuride vastase võitluse teemal ning nõukogu peamised järeldused siin olid toetada komisjoni kõrgetasemelist töörühma, kes tegeleb kõikide sallimatuse ilmingute vastase võitlusega ning äh, loodi ka uus töörühm, et välja töötada ühine metodoloogia ning äh, mis puudutab ka andmete kogumist ning vihakuritegude talletamist. me leiame, et meie eesistumine on panustanud konkreetsetes valdkondades, mis puudutavad Euroopa väärtusi ja seetõttu tunnustame seda suurepärast koostööd Euroopa Komisjoni ja parlamendiga ning meil on olnud ka väga huvitavaid arvamuste vahetusi erinevate vabaühenduste ja võrgustikuga me soovime Maltale ja Slovakkiale igati edu nende eesistumise jooksul, aitäh! Thank you very much uh...! suur tänu! nüüd kuulame Mattias Krudenit kes on poliitika planeerimise direktor Euroopa Nõukogus, kes tutvustab iga-aastat raportit peasekretäri poolt, mis puudutab äh, demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi olukorda Euroopas. härra Kruden, palun. suur tänu. lugupeetud liikmed, suur tänu selle kutse eest täna siin kõneleda meie kolmandast iga-aastasest raportist, mis puudutab õigusriigi põhimõtet, demokraatia ja inimõiguste olukorda. ma kordaksin üle mõned asjad, mis on siin täna juba kõlanud. see, mis puudutab äh, edu ja panustamist äh, Euroopa Inimõiguste konventsiooni osas, Istanbuli konventsiooni osas, need on väga olulised protsessid ja Need ei muuda mitte ainult Euroopa Nõukogud tugevamaks, vaid kogu Euroopat ja meil on väga hea näide hiljutisest, mis puudutas Euroopa Nõukogu konventsiooni terrorismi vastases võitluses ja välisvõitlejate vastases võitluses ning selleks, et tagada põhiõiguste kaitse, tuleb tõhusalt tegutseda ka nende vastu, kes üritavad meid hävitada. nüüd miks me koostame seda iga-aastast raportit. ma arvan, et äh, oluline on öelda, et nõukogu, Euroopa Nõukogu on valitsuste ülene me mehhanism, kus on nelikümmend seitse liiget, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid muuhulgas, ja meil on oma väärtuste standardite süsteem, mis puudutab äh, põhiõigusi, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid ja kui tekivad küsimused, kas vastatakse nendele standarditele ja need küsimused äh, kerkivad esile üsna sagedasti, siis ei vaadata neid mitte poliitiliste läbirääkimiste kontekstis, vaid äh, hinnatakse seiremeetmeid, meil on sõltumatud eksperdid ja, või hindab seda Euroopa Inimõiguste Kohus oluline on seda kõigepealt mainida, enne kui raporti juurde lähen. raportil on väga palju eesmärke, see on justkui nagu Šveitsi nuga. esiteks loome metodoloogia, et hinnata tugevusi ja nõrkusi meie neljakümne seitsmes liikmesriigis selleks, et tagada eh, demokraatlik eh, kindlus, et eh, tagada, et riigis kontrollisüsteemid toimivad kõik on tasakaalus ja siis me lähtume nendest raportitest, mida me oleme saanud selle süsteemi kaudu, mida ma juba kirjeldasin. raportis me toome üksikasjalikult välja, mida liikmesriigid peavad tegema ja ka mida nad ei tohi teha selleks, et tagada tõhus sõltumatu kohtuvõim, vaba meedia, mõjukas kodanikuühiskond poliitiliselt äh, sõltumatud ja toimivad institutsioonid ning äh, kuidas võidelda ka väliste ohtude vastu. see metodoloogia, seda saab kasutada ka teiste poolt, te võite seda laenata ja me hea meelega laename seda välja selleks, et hinnata olukorda mingis konkreetses riigis või riikide grupis, sest äh, see annab väga hea objektiivse võimaluse, kuidas hinnata ja tuvastada probleeme ja nõrkusi. teine raporti eesmärk on tuvastada loomulikult probleemid, aga mitte ainult, vaid hinnata ka, kui tõsised need probleemid on, et need siis prioritiseerida. ja viis sammast, kakskümmend viis äh, äh, alapunkti ning äh, rohkelt kriteeriume selleks, et hinnata arenguid äh, konkreetsetes riikides selles raportis ja kvantifitseerimine on ka väga oluline, et me saaksime kõike järjestada, seada prioriteete, välja pakkuda koheseid tegevusi. mis puudutab tulemusi, siis ma ei hakka kogu raportit siin läbi võtma, ma arvan, see on teile kättesaadavaks tehtud ja seal võib välja tuua kolm peamist järeldust. esiteks, see puudutab kõiki viit sammast, kohtuvõimu, meediat ja nii edasi ja arengud on enamasti negatiivsed. see on raportis väga levinud. teiseks, probleemid on graafiliselt rohkem hajali, kui võiks eeldada. siin ei ole juttu nii-öelda tavalistest kahtlusalustest, loomulikult probleemid ei ole sama tõsised igal pool, aga me näeme, et äh, asjad muutuvad halvemaks, meie demokraatia kindluse kaitse kõikides äh, liikmesriikides äh, väheneb, muuhulgas ka Euroopa Liidu liikmesriikides ning kolmandaks, paljud raskused ja probleemid, mida raporteeritakse, neid ei saa selgitada ainult mingite äh, kogemuste puudumise või raskustega. väga sageli on need teadlikud poliitikad, mis üritavad minna vastuollu Euroopa Nõukogu juriidiliselt siduvate standarditega. nagu ma ütlesin, raportit ma läbi võtma ei hakka ja seda ma tõesti ka ei tee, aga ma natuke ikkagi äh, toon mõned näited äh, meediavabaduse osas. neljakümnes seitsmes liik-, ligi pooltes neljakümne seitsmest liikmesriigist ei äh, kaitsta ajakirjanike vägivalla eest. kuuekümne seitsmes kuueteistkümnes riigis äh, ei ole piisavalt kaitset. kolmekümne kolmes riigis on probleem, kolmekümne kolmest riigist kahekümne seitsmes on probleeme meediavabadusega. kui me räägime meedia mitmekesisusest, siis äh, kolmekümne viiest kahekümne kuues on probleeme mitmekesisusega ja see annab äh, aimu selle kohta, kui tõsiste teemadega see raport tegeleb. ja kokkuvõtteks, nagu ma ütlesin, pakume välja ka tegevused, enamik vastutust äh, lasub liikmesriigi õlul, meil on soovitused, mis on suunatud just liikmesriikidele ning väga sageli toetab meie tööd ka Euroopa Liit ja on mõned konkreetsemad ettepanekud, loome uued äh, meetmed, kuidas kaitsta inimõiguste kaitsjaid, sellepärast et ka nemad on sattunud surve alla Euroopa Nõukogu liikmesriikide hulgas. me tahame välja töötada massiseire kvalifitseeritud standardid, justiitssüsteemi sõltumatuse probleem on samamoodi levinud paljude liikmesriikide hulgas ja lõpetuseks mainiksin seda peasõnumit või poliitilist sõnumit, mida peasekretär soovib edastada. nimelt, see puudutab demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste olukorda. see puudutab julgeolekut. me räägime ka demokraatia julgeolekust ja kindlusest. me tahame rõhutada, kui oluline on see, et demokraatia julgeolekuinstitutsioonid toimiksid tõhusalt, et nende üle oleks ka vajadusel kontroll ja et see toimiks ka riikideüleselt. ma ei hakka seda konteksti uuesti selgitama, härra Fonseca Murillo juba rääkis sellest praegusest olukorrast, kus me oleme, aga tundub, et julgeoleku vallas on sisse pandud uus käik ja need inimesed, kes tahavad poliitilist kasu saada, kasutavad seda väga hästi ära ja ütlevad, et ainukene viis, kuidas reageerida ja tagada meie kodanike julgeolek, on loobuda nendest äh, õigusriigi põhimõtetest. ja meie saadame tegelikult vastupidise sõnumi. kui me jälgime neid ühiselt kokku lepitud käitumisreegleid, siis me saame paremini koostööd teha ja leida ratsionaalseid lahendusi, mis tõesti parandavad äh, olukordi ja neid väljakutseid, millega meie kodanikud praegu silmitsi seisavad, aitäh! Thank you, thank you very much! suur tänu teile ning viimane esitlus selles paneelis, selle teeb professor Olivier de Schutter. härra de Schutter on Lööveni katoliku ülikoolis professor, ta on olnud eh, Euroopa sõltumatute põhiõiguste eh, kogu ekspert. tema räägib eh, uuringut täpsemalt järelmeetmeid Euroopa Parlamendi kaheksanda septembri kaks tuhat viisteist resolutsioonile, mis käsitles põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus. selle uuringu tellis äh, kodanikuõiguste komisjoni nimel äh, poliitikaosakond ja see ning äh, libekomisjon tellis selle uuringu. palun, professor De Schutter. suur tänu, proua eesistuja mul on väga hea meel siin olla. on irooniline, et eh, peaaegu täpselt kümme aastat tagasi, aastal kaks tuhat kuus, esitlesin siinsamas komitees eh, lippekomisjoni ees eh, iga-aastast ülevaadet Euroopa Liidu põhiõiguste olukorrast, mille valmistas ette Euroopa Liidu põhiõiguste sõltumatute ekspertide kogu ehk teate, et see ekspertide kogu loodi Euroopa Komisjoni poolt aastal kaks tuhat kaks ja seda tehti Euroopa Parlamendi soovil. Euroopa Parlament eh, oli, oli veendunud, et sellist ekspertide kogu on tarvis, et eh, kasutada ära sõltumatute ekspertide teadmisi iga-aastase ülevaate ettevalmistamisel see uuring, millest ma rääkisin, mil, mis, mil, mis ka laiali jagati, telliti libe komisjoni nimel poliitikaosakonnast ning selles kujutatakse põhilist struktuuri, kuidas põhiõigusi Euroopa Liidus kaitstakse. aastatel kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat seitse Äh, uurimus läbi viidi ja samuti toetub see komisjoni viieteistkümnenda oktoobri kaks tuhat kolm esi-, e-, esitusele Euroopa Liidu põhiväärtuste kohta. samuti tuuakse välja ülesanded, mis Euroopa Põhiõiguste Amet peaks täitma ning äh, et põhiõigusi ei peaks kaitsma mitte ainult äh, ühistu õig-, Euroopa Liidu õiguse rakendamisel, vaid ka selle koostamisel. tuuakse välja, et äh, inimõiguste äh, põhiõiguste Kaitseamet äh, oma iga-aastase ülevaatega saab aidata Euroopa Liidu Parlamendil ja Komisjonil viia läbi sõltumatut ja erapooletut hinnangut põhiõiguste olukorrast liikmesriikidest ja mis veel olulisem, see võimaldab äh, Euroopa Liidul välja töötada põhiõiguste poliitikat, mis oleks mitte ainult äh, reageeriv, vaid proaktiivne ja vaataks, et Euroopa Liidu äh, seadusi saaks põhiõigusi austades viia, äh, rakendada ellu ka kogu siseturul siinkohal tuleb mängu ka asi, mida saaks nimetada poliitikatsükli põhiõiguste tagamiseks. me peame järgima nii äh, ÜRO standardeid kui Euroopa Liidu standardeid. mitmed sidusrühmad äh, soovivad näha Euroopa Liidu ja ÜRO, Euroopa Nõukogu standardite suuremat äh, sidusust. Euroopa Nõukogu on soovinud suurendada sünergiat Euroopa Liidu äh, järelevalveametite vahel ning Euroopa Liidu seadusandluse rakendamise vahel. vastastikuse memorand-, äh, arusaamise memorandum ka kahe äh, organisatsiooni vahel on vastu võetud. kui me tugineme nendele järelevalvestandarditele, siis minu arust on see eriti oluline sotsiaalsete õiguste tagamisel. Euroopa Komisjoni Euroopa Komisjon peaks täna keskenduma Euroopa äh, sotsiaalsete õigu-, õiguste samba ülesehitamisel juba Euroopa sotsiaal, sotsiaalsete õiguste hartale äh, või teistele seesugustele dokumentidele, mis on liikmesriikides äh, vastu võetud. tuleb tunnustada üldisi õigusi, mis on Euroopa Liidu õiguses juba vastu võetud ning ka põhiõiguste hartas on need tunnustatud. Euroopa läbivaadatud põhiõigust, sotsiaalsete õiguste hartas eh, peaks eh, Euroopa sotsiaalsete õiguste harta otsuseid ka arvesse võtma. põhiõiguste ametil on ideaalne olukord võtta arvesse nii teiste rahvusvaheliste inimõigust, inimõiguste rakendamist jälgivate organisatsioonide kui meie organisatsiooni järel, järeldusi selleks, et meil oleks olemas vastuvaidlematu allikas äh, teabe saamiseks, selleks et me oma töös vastaksime aluslepingu teisele artiklile äh, see aitaks vähendada ka ÜRO äh, vastavate süsteemide olukorra nõrgestamist ning äh, uuringu, uurimuse järeldusi võiks kaasata ka põhiõiguste harta põhimõtetes. see võimaldaks või, võimaldada samuti erinevate riikide olukorda, olukorra võrdlemist, äh, kui me räägime põhiõiguste olukorrast sellest oleks eriti palju abi selleks, selles, kui me soovime üle, välja töötada pro, proaktiivset äh, lähenemist, mitte ainult reaktiivset. kui me suudame tuvastada, millised, milliseid pädevusi liit saab kasutada ja millele tugineda selleks, et äh, äh, liikmesriikide vastastikust usaldust suurendada. tegemist ei ole uue ideega, viisteist oktoober kaks tuhat kolm avaldati teatis äh, Põhiõiguste Ameti volituste kohta ning komisjon äh, teatas, et äh, peaks olema võimalik tuvastada põhiõiguste olukorra anomaaliaid või olukordi, kus põhiõigusi on rikutud või on oht, et neid õigusi rikutaks vastavalt Euroopa Liidu alusleppe artiklile seitse. see võimaldab analüü-, võrgustikul analüüsida olukorda ja leida äh, Äh, probleemidele lahendusi selleks, et anomaaliaid äh, vältida või parandada. ka järelevalvel on äh, sisuliselt ennetav roll, see saab pakkuda ideid, kuidas paremaid tavasid põhiõiguste tagamisel kasutada, kuidas arvesse võtta trende, erinevaid arenguid liikmesriikides, selleks et suurendada vastastikust usaldust ning Euroopa Liidu põhiväärtuste ähm, vastu usaldust tekitada Euroopa Liidu õiguses on põhiõigused äh, siduvad, kuid seda äh, nähakse piirava elemendina, kuid neid võiks näha ka ähm, võimaldava ja suunava äh, võimalusega. Euroopa Liidul on põhiõigused, põhiõiguse vahendid, kuid ei ole põhiõiguste poliitikat. selleks, et see poliitika kujuneks, peab, peame me nägema põhiõigusi mitte ainult piirava tegurina, vaid ka stimuleeriva te tegurina õigus seadusandlikes aktides see suurendaks poliitilist dialoogi ähm, ja erinevate liikmesriikide vahelist dialoogi nõukogus. põhiõiguste ameti iga-aastane aruanne põhiõiguste olukorrast, demokraatia olukorrast ning õigusriigi põhimõtte olukorrast annaks selliseks analüüsiks aluse ning võimaldaks luua ühtse poliitikatsükli. selle põhjal saaks komisjon ning parlament vastavalt äh, alusleppe artiklile seitse äh, pidada ka vastavat arutelu. seesugune raport suunaks ka komisjoni tuvastama, milliseid algatusi suudetakse ära teha äh, selleks, et põhiõigused oleks äh, vastavalt aluslepetele kaitstud ning kolmandaks, selline raport võimaldaks ühendada õiguslikku analüüsi sotsiaalteaduste ja empiirilise uurimustööga, eh, mis puudutab põhiõiguste olukorda iga-aastast aruannet ette valmistades saaks Põhiõiguste Amet kasutada eh, teatavaid näitajaid selleks, et parandada institutsioonide vahelist eh, raamistikku, struktuurilisi näitajaid, nagu meie neid nimetame, aga samuti Äh, saab vaadata, et poliitikate elluviimisel äh, tagatakse põhiõiguste järgimine ning ka tulemite näitajad oleksid kaasatud sellesse töösse amet on välja töötanud mitmed metodoloogiad selleks, ka kvantitatiivsed uurimused, kvalitatiivsed uuringud, vestlused sidusrühmadega, fookusrühmadega, meediauuringud ning see võimaldab mitte ainult hinnata juriidilisest äh, aspektist äh, võimalikke tendentse, vaid me näeme ka, mis toimub tegelikult äh, inimõigustega ja, ja kuidas tekivad inimõiguste rikkumised ka teised inimõiguste järelevalveametid äh, saavad teha oma panuse sellesse raportisse, mis äh, Euroopa Liidu institutsioonidele esitatakse. muidugi ma ei alahinda seda, kui keeruline see ülesanne saab olema, milliseid muudatusi sel-, selleks on tarvis, selle asemel, et komisjon, Euroopa Liidu parlament, erinevad inimõiguste ametid valmistaksid ette igaüks eraldi raporti, see, kui meil on ühine iga-aastane dialoog, see annab meile ühe sidusa poliitikatsükli, mis põhineb teabel, mis on äh, kogutud objektiivselt ja erapooletult ning võimaldab erinevate liikmesriikide võrdlemist. jah, äh, muidugi on probleeme, näiteks õigusliku aluse probleem, on see probleem, kuidas äh, põhiõigusi, demokraatiat, õigusriigi põhimõtet üksteisest eraldada, Eh, mitmed, eh, mitmete mõistete definitsioonid eh, on segased, kuid neid täpsustatakse üha enam ka Euroopa Nõukogus ja komisjonis ja ma leian, et sellise poliitikatsükli poole liikumine on täiesti võimalik. ning lõpetuseks, viimastel aastatel oleme näinud näiteks Ungaris ja Poolas õigusriigi põhimõtete rikkumist, sellest, kuidas inimõigusi rikutakse, eriti just äh, rändekriisi kontekstis, mis, millega Euroopa Liit on äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta keskpaigast silmitsi. Euroopa Liit keskendub siiski põhiõiguste tagamisele, diskrimineerimise vastale võitlemisele ja peaks seda tegema kõigis liikmesriikides, samuti äh, erinevad konventsioonid, näiteks lapse õiguste konventsiooni rikkumine, kõik need rikkumised viitavad sügavamale probleemile ja nendega tegeledes saame me kriisist väljuda, kui me keskendume Euroopa Liidu põhiväärtustele. Euroopa Liit peab näitama, et äh, lubadused ei ole ainult, ei keskendu ainult äh, siseturule, vaid äh, tegemist on liiduga, mis tagab kõikide õigused suur tänu, nüüd annan sõna ka liikmetele, kes soovivad seda, seda. esi-, esimesena saab sõna härra Nagi, palun. suur tänu, tänan teid teie esitluste eest. tänan tervet esimest paneeli nende esitluste eest, mul on äh, mitu punkti, tahaksin rõhutada Euroopa Nõukogu rolli selles E-, Euroopa Nõukogu liige olen ma varasemalt ka ise olnud ja ma mõistan, kui oluline on selle institutsiooni töö. toetan e, igati nende resolutsioonide ja soovituste vastuvõtmist ja rakendamist e, Euroopa Liidus on vaja näidata teed äh, nendele kahekümnele või üheksateistkümnendale ülejäänud äh, Euroopa Nõukogu liikmesriigile, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed. ma arvan, et see on esimene asi, mida me, me siin saame ära teha. teiseks äh, ütleksin midagi selle kohta, mida ütles härra Franz Timmermans, jah jah, meid äh, ohustavad mitmed ohud, äh, on reaalseid ohte, on kujutletavaid ohte, aga ma arvan, et äh, need ohud on piisavalt hajutatud ning oluline on näidata rahvale, kodanikele just seda, et me suudame reageerida erinevatele ohtudele ning äh, samuti ohtudele reageerides saame me rakendada oma poliitilisi äh, volitusi. samuti saame me ohte hajutada mitte enamustega seoses, vaid vähemuste vastu suunatud ohte. võib-olla on, olen populistlik äh, lähenemine, kui me tegeleme ainult enamuse vastu suunatud ohtudega või suuremate ohtudega aga me jääme alati populistideks, kui me ei äh, tegele ka vähemuse vastu suunatud ohtudega ja ei püüa ka neid hajutada, aitäh uh,! Thanks uh, now uh... suur tänu! järgmisena saab sõna härra Sogol, palun. Thank you very much uh,. <clears throat> I remember that in the Ferrara suur tänu, mäletan, et Ferrara raportis uh, räägiti sellest, et me peame puuetega inimeste õigustele, rahvusvähemuste õigustele keskenduma. komisjoni dokumendist äh, näen, et äh, kultuuriline ja lingvistiline dialoog on paari sõnaga mainitud, vähemalt Ferrara raportis on öeldud, et kaks kolmandikku eurooplastest leiab, et äh, Euroopa Liidu siseselt äh, rahvusvähemusi diskrimineeritakse. väga oluline on, et me räägime siinkohal ka rändajate õigustest, seksuaalvähemuste õigustest. raportis öeldakse, et rohkem on tarvis andmeid, et äh, tulemuslikult diskrimineerimise vastu võidelda, aga kuidas me saame seda äh, neid andmeid koguda, kui mõned liikmesriigid eitavad, äh, et vähemused üldse olemas on, ma ei räägi nüüd äh, liikmesriikidest, kellel on seadused äh, vähemuste vastu, nad karistavad oma, oma kodanikke selle eest, et inimesed kasutavad oma keelt, riigid püüavad diskrimineerivaid seaduseid vastu võtta, ma võin öelda, mis toimub Prantsusmaal, Kreekas, Rumeenias, Slovakkias, Bulgaarias ja Leedus. kui te ei tea, mis seal toimub, küsige seda minu käest, praegu mul ei ole võimalust üksikasjalikult sellest teile rääkida, aga kui me tahame võtta tõsiselt seda, millest te rääkisite, seda uut mehhanismi, siis ma loodan, et see uus mehhanism võtab ka ise tõsisemalt neid probleeme, äh, millega nelikümmend miljonit rahvusvähemuse esindajat silmitsi oma koduriigis peavad seisma, nad on lojaalsed kodanikud, nad ei ole nendesse riikidesse saabunud äh, alles eile ja me peaksime nende probleeme võtma tõsisemalt. kuidas ma nüüd seda paremini öelda saaksin? mul on mõistetamatu, miks mõned liikmesriigid ei tahagi mõelda sellele, mida nad vastavalt Kopenhaageni kriteeriumitele on lubanud, me räägime ju õigusriigi põhimõttest, demokraatiast, inimõiguste tagamistest, see kehtib ka rahvusvähemustele, aitäh. Thank you, now floor belongs to Mr Jurek. Äh, tänan ja härra Jurek, palun. Pani przewodnicząca, nieobecność. suur tänu härra Timmermansi ei ole siin meie ees kahjuks ja see eh, näitab mulle eh, seda, mis eh, Euroopa Liidu sees avalike debattidega üld, üldisemalt toimub. kui härra Timmermans näitab välja, et teda ei huvita teatud teemade eest poliitilist vastust, vastutust Euroopa Liidu äh, institutsioonide ees võtta, siis see näitab äh, kogu liidu suhtumist. Äh, ta ei näe vajadust oma poliitikate õigustamiseks ja näeb seda mitte sisulise, vaid dekoratiivse sündmusena need sõnumid, mis tema nimel edasi antakse, ei anna küll äh, väga üksikasjalikult äh, tema mõtteid edasi, küll aga antakse edasi hirmu, mõtteid, toksilist äh, narratiivi. kui see, mida ma just kirjeldasin, ei ole vihakõne, tõrjuv kõne, see ju tõrjub miljonid eurooplased avalikust arutelust, keeldutakse tõsisest rändeteemalisest arutelust ja mis veelgi tähtsam, iga kord, kui me peaksime rääkima sallimatusest, seda, mida me näeme praktu-, praktikas, siis eh, vastuseks on meile ainult vaikus. seda ka sel juhul, kus eh, vastavalt aluslepikutele peaksime me tegutsema näiteks kui me räägime kristlaste tagakiusamisest, kristlaste vihkamisest, üha enam on meil sellekohast informatsiooni, me teame, mis toimub kristlastega, nende tagakiusamine, näiteks ka tulevad andmed äh, pagulaskeskustest, me oleme ka parlamendis vastavaid regula-, deklaratsioone vastu võtnud meid on avalikult teavitatud ka sellest, et äh, kuid-, kuidas tagakiusamise, tagakiusamine on järjest vähenenud, kuid me ei ole selle, selle kohta mingit teavet saanud. nagu härra Sookor ütles hetk tagasi, kui see kogu, mis esindab äh, erinevate kategooriate vähemusi, sest äh, esindab, esindab ta ju nii usulisi kui et-, rahvusvähemusi, siis äh, kui see kogu selliseid äh, avaldusi teeb, siis on meil võimatu otsest dialoogi institutsioonidega pidada. aluslepingutes on see tegelikult kirjas ja vähemalt nad peaksid äh, selle teabe vastu huvi välja näitama. küll aga me näeme, et ideoloogiline hukkamõist viib selleni, et miljonid inimesed on tegelikult debatist eemale jäetud. ja see viib meid lihtsalt selleni, et nendel teemadel vaikitakse. me ei ole kuulnud mitte ühtegi sõna selle kohta, kuidas kristlasi vihatakse ja taga kiusatakse. vahel ei märka me isegi eh, konkreetseid fakte, me ei räägi siin ainult arvamustest olen äh, lootnud ja lootsin ka täna, et kui härra Timmermans tuleb, saan temalt küsida selle kohta, mida Euroopa Komisjon oma ebaseadusliku tegevusega teeb, mille taha ta on oma nime kirjutanud, äh, minu riigi vastu suunatud tegevused. ka meie parlamendi õigus äh, teenistus on need küsimused tõstatanud, olgugi et mitte selles kontekstis, kuid need kehtivad sellegipoolest. poliitiline vastutus, äh, seda on muidugi väga keeruline praktikas ellu viia, eriti siis, kui äh, meie arutelu vaadatakse lihtsalt äh, dekoratiivse üritusena, mitte sisulisena me peame küsima, kuidas ametivõimud vastavalt äh, fra-, fraktsioonidele, mida ta esindab, äh, äh, kuidas nad tegutsevad, kuidas toimib järelevalve, mina sooviksin neid küsimusi esitleda, kahjuks ei ole täna seda võimalust ja loodan, et härra Timmermansiga õnnestub siin komisjonis edaspidi siiski rääkida uh,. No, would... aitäh! ja nüüd saab sõna proua Intvelt, palun aitäh, lugupeetud esinaine. kõigepealt ähm, on mul väga hea meel näha siin jällegi härra De Schütterit. ma mäletan, et te äh, tegelesite äh, ka üksmeele raportiga, millel olid üsnagi ähm, ootamatud tagajärjed. kuulasin äh, suure huviga teie ettekannet ning mul on üks küsimus ma olen äh, täiesti nõus kõigega, mida te ütlesite, aga mulle tundub, et te teate, et Euroopa Parlament ja see komisjon töötab hetkel välja ettepanekud äh, selleks, äh, kuidas jälgida seda, kuidas liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad kinni põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest. ning ma tahaksin teada, kas te olete seda raportit juba näinud, kas teil on selle kohta midagi öelda? ja, ja mul on küsimus ka härra Fonseca Murillole ja läbi tema härra Timmermansile. härra Jurek, ma samu- äh,, nagu teiegi, ma kahetsen, et härra Timmermans ei ole siin äh, ja ma tõesti paluksin, et meie komisjoni juhatus kutsuks härra Timmermansi meie komisjoni ette sagedamini, sellest oleks väga palju kasu. Teis, ühes teises komisjonis, mille liige ma samuti olen, on meil väga palju mõttevahetusi Euroopa Komisjoni volinikega. enamik volinikke käivad meie komisjonis vähemalt iga kolme kuu tagant, nii et, et sellest oleks kasu Äh, mul on paar küsimust, ma just sain selle raporti, mul ei ole olnud aega veel sellega tutvuda, aga tuginedes teie sissejuhatavale sõnavõtule ja äh, vaadates selle raporti sisu korda ning äh, arvestades varasemate aastate raportitega, leian ma, et siin on lünk lünk äh, selle vahel, mida me siin igapäevastes aruteludes kogeme ja selles, kuidas raportis neid asju esitatakse. kui raportit lugeda, siis jääb äh, mulje, et kõik on korras ja komisjon on põhiõiguste kaitsja aga te teate, et meil toimuvad siin vägagi ulatuslikud arutelud selle üle, äh, mil määral Euroopa Komisjon oma ettepanekute puhul põhiõiguste hartat arvestab. mina isiklikult leian, et komisjon mitte alati ei arvesta täielikult ja piisavalt selle hardaga, me oleme näiteks arutanud äh, eraelu puutumatuse kilpi, äh, ettepanekuid, mis on äh, seotud terrorismivastase võitlusega kui rääkida veel eraelu puutumatuse kilbist, siis äh, mina isiklikult leian, et Euroopa Komisjon ei arvesta täiel määral ka äh, põhiõiguste hartale tuginevast kohtupraktikat äh, ja ma olen tähele pannud, et üsna süstemaatiliselt ei tehta mõjuhinnangut ettepanekute kohta, mis puudutavad just terrorismivastast võitlust ja kuritegevuse vastast võitlust Äh, need on väga tundlikud poliitikavaldkonnad. miks Euroopa Komisjon ütleb alati, et meil ei olnud aega? Äh, samas on tegu ettepanekutega, mis mõjutavad Euroopa kodanike põhiõigusti. samuti olen tähele pannud, et kui me esitame suul-, äh, kas kirjaliku küsimuse või saadame kirju Euroopa Komisjonile sellistel tundlikel teemadel nagu põhiõigused, siis tavaliselt me vastust ei saa ja kui me komisjonile natukene survet avaldame, siis saame ebamäärase vastuse ja mingeid jätkumeetmeid ei ole. nii et, et see ei jää erilist muljet, et Euroopa Komisjon väga innukas oleks selles valdkonnas, toon konkreetse näite ma olen, me oleme väga mures sellepärast, et jätkuvalt Leedus üritatakse suruda läbi seksuaalvähemuste vastaseid seadusi ja on ka nõndanimetatud propagandavastane seadus, mida praegu kohaldatakse. meil on tõsiseid probleeme sellega, kuidas seda seadust kohaldatakse, me saime Euroopa Komisjonilt vastuse, et nad tegelevad sellega, see vastus äh, tuli umbes aasta tagasi ja äh, tänaseni ootame Euroopa Komisjoni järeldusi, minu arvates on see lihtsalt hämmastav nii et, et äh, ma tõesti tahaksin teada, mida komisjon kavatseb teha selleks, et äh, parandada omaenda saavutusi inimõigu-, äh, põhiõiguste rakendamisel. komisjon ise peaks olema natukene julgem. ma olen pisut pettunud, et ma pean selle küsimuse esitama jällegi vaesele härra Fonseca Morillole, kes alati peab kuulama minu kriitikat <laughs> samas äh, äh, rikutakse siin teie põhiõigusi, teid sunnitakse minu vihapurskeid taluma. aga ma tõesti leian, et härra Timmermans peaks tulema ja neile küsimustele vastama, aga tahaksin kuulda ka teie vastust. aitäh ja nüüd saab sõna härra Karski. aitäh, daamid ja härrad. tihtipeale puutume kokku olukordadega, kus Euroopa Liidu tegevus, Euroopa Liidu seadused või nende puudumine mõnes valdkonnas toovad kaasa selle, et inimõigusi rikutakse ja seda mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool Euroopa Liitu me äh, tõesti puutume kokku olukordadega, kus Euroopa Liidu organid äh, kes äh, sellega, et Euroopa Liidu organid rikuvad väljaspool Euroopa Liitu inimõigusi. me oleme juba rääkinud täna võõrvõitlejatest, aga mõnikord puutume kokku sellega, et Euroopa Liidu ettevõtted tegutsevad väljaspool Euroopa Liitu ja rikuvad seal töötajate õigusi. samuti puutume kokku selliste olukordadega, kus mõned Euroopa Liidu liikmesriigid ekspordivad nii-öelda sõjalisi teenuseid välismaale. ning mõnikord Äh, tehakse seda rikkudes inimõigusi ja rahvusvahelist õigust. ning mõnikord lihtsalt jääb puudu vastutustundest ja aru, aruandekohustustest nende inimeste poolt, kes niimoodi tegutsevad. sest riigid, kus need inimesed tegutsevad, tagavad neile puutumatuse, samas need ettevõtted aga on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriikides ning liikmesriike ei huvita Äh, selliste asjade eest vastutusele võtmine. ka Euroopa Liidu seadustes on lünki. teenuste direktiiv äh, välis, äh, jätab oma reguleerimisalast välja julgeoleku ja sõjalised teenused, me ei tea, miks. selline, me ei tea, miks selline erand sisse viidi. võib-olla on see tingitud lobistide tööst. keegi ei tea täpselt, kuidas see erand sinna sai, aga see erand on olemas. samas Euroopa Liidu välisteenistus ning Euroopa Komisjon üritavad äh, vastu astuda ÜRO tegevusele, Äh, kes üritab likvideerida neid halle alasid äh, rahvusvaheliste turva- ja teen-, firmade ja sõjalisi teenuseid pakkuvate ettevõtete tegevuses. Euroopa Liidu esindajad äh, üsnagi jõuliselt ja mõnikord üsna agressiivselt Äh, toetavad status quo säilitamist, kus Euroopa Liidu ettevõtted äh, võivad lihtsalt rikkuda inimõigusi. Äh, Montreali dokument, mis selle teemaga on seotud, ei ole juriidiliselt siduv, nii et, et meil on vaja juriidiliselt siduvaid dokumente. kokkuvõtteks tahaksin öelda järgmist. me peame Äh, vaatama, mis toimub Euroopa Liidu sees, aga me peame olema teadlikud ka sellest, mida Euroopa Liit teeb välismaal, sest et me ei taha, et hakatakse rikkuma äh, me ei taha, et Euroopa Liidu ettevõtted hakkavad liikuma äh, inimõigusi lihtsalt sellepärast, et Euroopa Liidu institutsioonid ei tegutse. ja nüüd saab sõna härra Skripek, palun aitäh. mul on küsimus härra Kruudenile, aitäh teie sõnavõtu eest. Te rääkisite äh, kategooriatest äh, oma äh, põhiõiguste aastaaruannes, kui võtame näiteks vihakõne see on üks teema, millest te kõnelesite. Te ilmselt teate, et tegemist on äärmiselt problemaatilise valdkonnaga. minu arvates ühe inimese vihakõne võib olla teise jaoks sõnavabadus ning me peame seda austama. Euroopa Nõukogu on teinud suurepärast tööd, eh, tagamaks usuvabadust liikmesriikides ja on südametunnistuse äh, põhist vastuolemise põhimõtet toetanud. kas te võite meile kinnitada, et usuvabadus ja sõnavabadus ähm, leiavad austamist ka selles raportis? näiteks äh, kristlased ja terved kirikud on tagakiusamise ohus lihtsalt sellepärast, et nad avaldavad oma arvamusi, praktiseerivad oma usku kuidas teie otsustate, kas minu sõnavõtt näiteks on motiveeritud vihast või ei? ja kuidas ma saan siis kasutada oma vabadust mitte nõustuda näiteks seksuaaleetika küsimustes? mul on vabadus mitte nõustuda sellega, mida teised teevad, see on minu õigus. aga kui ma kahjustan kedagi või panen toime kuriteo, jah, siis on õige, et mind võetakse vastutusele ma ei vihka inimesi, kes nimetavad ennast homoseksuaaliks, aga ma ei pea austama homoseksuaalsuse propageerimist. meil on õigus omada erinevaid arvamusi, väljendada erinevaid seisukohti eh, kristlikud jutlustajad eh, peaksid saama väljendada oma vastuseisu teatud seksuaalsele käitumisele. Euroopa Liit eh, ei saa siin seadusi teha, meil on õigus oma vabadustele mulle tundub, et see äh, vihakõnede teema meenutab äh, seda, mis toimus Nõukogude Liidus äh, pärast teist maailmasõda, kus propagandaks peeti kõike, mis ei olnud kooskõlas kommunistliku partei seisukohtadega. jah, me peame võitlema vihkamise vastu ühiskonnas, aga me ei tohi seda karistada igaüheks võib ju öelda, et eh, talle ei meeldi selline fanaatiline usujutlustaja, aga teda ei tohi selliste seisukohtade eest karistada. Ah, kas ähm, inimesed peaksid siis lihtsalt sellised seisukohad maha vaikima? kus on see piir äh, ISISe võitlejate vahel, äh, kus nad äh, midagi toime panevad ja, ja selle vahel, et nad lihtsalt oma kristlaste vastast viha väljendavad? kes on see, kes siin otsustab? ning äh, siin äh, proua Intveld äh, viitas Lätile äh, Läti kodanikel on õigus välja öelda oma suhtumine äh, teatud tavadesse, täpselt samuti on Venemaal õigus mitte propageerida aborti. nii et, et meil on äh, võim-, peab olema õigus oma seisukohti välja öelda. aitäh ja viimasena saab sõna härra Marjas. aitäh, äh, ma jätkan kreeka keeles, ütleb kõneleja, kui lubate. ma tahaksin keskenduda ühele teemale, mis on seotud põhiõiguste ellurakendamisega Euroopa Liidus. troika ja eurorühm Ehm, te teate, et Troika on äh, organ, millel ei ole juriidilist alust, aga ta tegutseb. Äh, äh, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank ja Rahvusvaheline Valuutafond moodustavad selle ning see organ langetab väga olulisi otsuseid Iirimaa, Kreeka ja Küprose kohta ning need otsused, samuti eurorühma otsused Äh, on, äh, kes äh, esindavad eelkõige, kes esindavad eelkõige võlausaldajate huve. niisiis, nad langetavad olulisi otsuseid nende laenude kohta, mida antakse Kreekale ja teistele memorandumi riikidele ning kõiki, kõik need otsused ähm, võetakse vastu siis vastastikuse mõistmise memorandumi kujul ja need memorandumid surutakse valitsustele peale ja me teame seda, sest sellepärast, kui valitsused nendega nõus ei ole, siis nad raha ei saa. Äh, selliseid memorandumeid koostab Troika ja neid saadetakse siis valitsustele allakirjutamiseks Nendes memorandumites on kirjas konkreetsed kohustused, mida liikmesriik, mida riik peab siis ellu viima eh, ja millel on ka konkreetsed tulemused ning need tulemused eh, rikuvad inimeste õigusi, näiteks meetmed, mis puudutavad pensionite kärpimist. aga pensionid eh, on äh, inimeste isiklik õigus, äh, mida kaitseb äh, artikkel seitseteist, kui pensioneid kärbitakse nelikümmend protsenti, nagu seda tehti Kreekas, siis rikutakse inimeste õigusi. niisiis, artikkel kakskümmend viis, mis puudutab Äh, eakate inimeste õigust väärikusele, seda artiklit on samuti rikutud. meil on ka konkreetsed õigused, mis on seotud elutingimustega, neid on rikutud, õigust haridusele rikutakse ning äh, kui inimesel ei ole korralikku haridust, siis see tähendab, et on rikutud artiklit neliteist, äh, kui rakendatakse meetmeid, mis takistavad juurdepääsu avalikele teenustele, siis leiab jällegi aset järgmise artikli rikkumine. Äh, äh, rikutakse artikleid, mis puudutab juurdepääsu üldhuviteenustele. pensioniõigusi rikutakse, see on artikli kolmekümne nelja rikkumine ning tervishoiu äh, õigusi, õigus tervishoiule, neid õigusi samuti rikutakse mis saab sellistest juhtumitest, äh, mis Troika on põhjustanud? komisjonil ei ole õigus võtta sõna tervishoiu küsimustes, komisjonil ei ole õigust võtta sõna miinimumpalga küsimustes. Äh, tegemist on küsimusega, mis on liikmesriikide pädevuses, aga komisjon sekkub ja sama puudutab ka eurorühma ja Euroopa Keskpanka. kõik need asjad äh, tekitavad selle teatud seadusi surutakse kodanikele peale ning niimoodi rikutakse nende õigusi. milliseid ähm, abivahendeid kodanikel on, mida nad saaksid kasutada? ma olen seda küsimust siin Euroopa Parlamendis korduvalt korranud, ka petitsioonide komisjonis nüüd äh, Küprose ja Portugali valitsused on äh, juba äh, meetmeid rakendanud ja meil on olemas meetmed, mis kaitsevad inimõigusi Ehm, inimõigu-, need eh, reeglid tulenevad liikmesriikidest ja nüüd eh, komisjon ütleb, et nendel meetmetel pole mitte mingisugust pistmist Euroopa eh, seadustega, need on liikmesriikide asjad aga kas ei olnud Euroopa Komisjon ja Keskpank need, kes sellised seadused pea ja meetmed peale surus meile äh,? veel kolmkümmend sekundit kõnelejale ning äh, ma tõstatan selle küsimuse mitte ainult kui parlamendisaadik, vaid ka kui akadeemik. ma olen äh, Kreeka ülikooli professor ja me ei saa selles äh,, siin lubada selliseid halle alasid. tegemist on probleemiga, millega Euroopa Liit pole tegelenud, äh, kuigi seda mainitakse Euroopa Parlamendi resolutsioonis me peame vaatama, äh, kuidas selle aspektiga ümber käia, sest muidu tekitame äh, veel äh, sellise äh, halli juriidilise ala, mis kitsendab inimeste põhiõigusi ja mille legitiimsust pole võimalik kontrollida ja see on äärmiselt oluline just nimelt Kreeka jaoks, kus põhiõigusi massiliselt rikutakse iseäranis kolmanda memorandumi tõttu. Kreeka valitsus kui nad see, see, neid seadusi ellu ei rakenda, siis nad raha ei saa ja siis härra Draghi raha tagasi ei saa, sest et enamik meie rahast läheb ju tagasi laenuandjatele. aitäh. aitäh. Sofi Infeld soovis veel sõna, aga ainult hetkeks ma teen tõesti väga lühidalt, aga ausalt öelda, ma ei saa lihtsalt olla vait ja kuulata äh, seda, mida ütlesid kolleegid Jurek ja Skripek. jah, teil on õigus oma seisukohad välja öelda nagu kõigil teistel, teil on õigus oma arvamusele nagu kõigil teistel, aga on äh, vahe arvamuste ja vihakõnede vahel mm, äh, või, või selle vahel, kus inimene teeb pidevalt avaldusi äh, Äh, seksuaalvähemuste teemal ja niimoodi aitavad luua vihkamise õhkkonda või õhkkonda, kus inimesed tunnevad ennast edamuga, ebamugavalt ning äh, proua esinaine, meie oleme siin, et äh, kaitsta teatud väärtusi ja pärast seda, mis juhtus möödunud nädalal, kui äh, viiskümmend äh, inimest kohutaval moel tapeti lihtsalt sellepärast, kes nad olid, siis äh, tuleb mõelda väga hoolikalt sellele, milliseid väärtusi me propageerime ja ma olen väga vihane ja kurb, kuuldes sellist homofoobset keelekasutust ikka ja jälle siin kojas. ja ma leidsin, et pean selle vastu sõna võtma, aitäh ma ei taha alustada siin sellel teemal uut arutelu, äh, meil äh, seisab ees uus arutelude voor mõne hetke pärast. aga tõesti, ainult äh, pool minutit, härra Jurek. aitäh. mul on õigus vastata vastavalt meie kodukorrale Äh, nii et, et tegemist ei ole õiguse, vaid privileegiga. paljud liikmesriigid soovivad kaitsta äh, perekonda, teatud sotsiaalseid standardeid ja norme ja meil on õigus kaitsta perekonda äh, ka islami eetika eest, mis lubab polügaamiat ja erinevaid suhteid mees, mehe ja naiste vahel ning me peame kaitsma perekonda ka teiste Äh, kooseluvormide vastu, mis seavad äh, kahtluse alla monogaamia ja tahaksin teile meelde tuletada, et on universaalsed standardid, millest tuleb aru saada, me oleme Leedut kaitsnud ja jätkame Leedu kaitsmist. tegemist äh, on riigiga, mille seisukohad on vähemuses, aitäh! niisiis, te olete äh, saanud võimaluse sõna võtta ja kui meil tulevad äh, arutusele vähemuste õigused, siis võite seda arutelu jälle jätkata. suur aitäh! tahaksin mainida, et äh, võib-olla oleks tõesti tore, kui kutsuksime äh, härra Timmermansi isiklikult libekomisjoni, et temaga asju arutada. see oli võib-olla peamine, äh, mis tänasest arutelust tõstatus, aga tahaksin nüüd äh, ainult kaheks minutiks anda sõna kõigile meie külalistele ja kõigepealt härra Fonseca Morillo. Uh, to... kui lubate siis vastaksin härra Solole, mis puudutab äh, ülikooli, siis ma vastan prantsuse keeles, et leppida selle lingvistilise mitmekesisusega. kõigepealt äh, tahaksin äh, härra Timmermansile tõesti edasi anda kõike seda, mida ma täna siin kuulsin, seda ma kavatsen teha ja äh, teen seda kohe, niipea kui oma büroosse tagasi jõuan. mis puudutab äh, nüüd äh, küsimust, mis mul, küsimusi, mis mulle esitati. härra Sogar, mul on kahju, et teile tundus, et keelelised vähemused, rahvusvähemused ei ole raportis piisavalt kajastamist leidnud. meie Äh, leidsime, et äh, oluline on keskenduda just nimelt põhiprintsiipidele ja sellele, mis on seotud põhiõigustega. nüüd, äh, mis puudutab kristlaste olukorda ning ussundite vahelist dialoogi selle kuu lõpus toimub meil ametlik kohtumine Äh, ilmanike ja usukogukondade vahel ja äh, me äh, seoses selle kohtumisega annan härra Timmermansile edasi ka teie seisukohad me suhtume siis tõsiselt artiklisse seitse, seitseteist, mis näeb ette dialoogi usukogukondade vahel. proua Intvelt ärge muretsege e, selle pärast, e, ega te ei aja meid vihale. E, alati on hea meel teid näha ja teile vastata. ma vabandan, et ma selle aruteluga väga hästi kursis ei ole Te teate, mida komisjon arvab sellest, mis Orlando juhtus, me tunneme tõesti vastikust selle vastu, mis seal toimus, toimus. Äh, nüüd äh, need äh, erinevused, see, kuidas läheneda pereküsimustesse, ma ei tahaks siin teie poliitilistesse aruteludesse sekkuda. eraelu puutumatuse kaitsekild, privacy shield, mille kohta te samuti küsimusi esitasite, proua Infalt. minu arvates peame siin lähtuma artiklist kuusteist andmekaitse direktiivis ning eh, tegemist on asjaga, mida veel väga innukalt arutatakse eh, seda tuleb eh, veel, veel praegu ameeriklastega väga innukalt arutada. aga Eh, kui rääkida eh, olukorrast Leedus, eh, siis me tõesti üritame siin saavutada mingit tasakaalu niimoodi, et Leedus inimesi ei diskrimineeritaks. meil, me ei ole oma arutelude käigus seda küsimust unustanud ja ähm, mulle, mis puudutab näiteks kirjalikke küsimusi, siis meile on jäänud mulje, et meie vastused jõuavad teieni üsna kiiresti, aga eks me siis ürita olukorda parandada. ja kas äh, komisjon austab põhiõigusi? Äh, majandussfääris äh, põhi, vastastikuse mõistuse memorandumis, me saame aru, et tegemist on väga tõsise probleemiga ei ole päris selge, kuidas juriidilisest aspektist seda asja arutada, me oleme pöördunud Inimõiguste Kohtu poole ja näiteks Portugali puhul on leitud, et need meetmed, mis rahvusvahelise kogukonna poolt äh, kasutusele võeti, olid proportsionaalsed. aitäh! ja suur tänu! kõnelejal puudub mikrofon aga mitte Kreekas. nelikümmend protsenti rahvaarvust elab äh, vaesuspiirist allpool ja meil on üks koma viis miljonit inimest, äh, kes on töötud, kuigi Kreekal on kakssada nelikümmend miljardit, äh, miljardi suurune laen. kuhu see raha on läinud? see on meeletu Marshalli plaan, mis oleks pidanud Kreeka majandust aitama, et meil ei oleks töötust. see on väga suur probleem, aga seda võime käsitleda mõnel muul ajal. Thank you uh,. Yes, please. aitäh, palun järgmine kõneleja. aitäh. kuna mulle suunati otsene küsimus, siis ma tahaksin vastata härra Skripekile ja tema murele, mis uh, puudutab tema usuvabadust ja väljendusvabadust, et neid kuidagi piiratakse Euroopa Nõukogu poolt? lühike vastus on ei. Teil on igati õigus oma usuvabadust täita ja arvamust avaldada vastavalt artiklile kümme ja Euroopa Inimõiguste Konventsioon räägib seal ka samas õiguste puhul vastutusest ja kui meil on väljendusvabaduse õigus, siis seda saab piirata ka konventsiooniga. kuidas seda tehakse, seda otsustatakse väga piiratud ja selgete kriteeriumite alusel. näiteks, mis on vaja demokraatlikus ühiskonnas, mis oleks proportsionaalne, ehk siis absoluutselt loomulikult te saate oma väljendusvabandust äh, rakendada aga siin on äh, piir, mille on paika pannud Euroopa Kohus, kus öeldakse, et äh, liikmesriikidel ei ole mitte ainult võimalus, vaid ka eeldus ja kohustus sekkuda, ehk siis väljendusvabadusel on ka omad piirid. kui lubate, siis minu isiklikum märkus, mina isiklikult leian, et äh, juriidilised ja karistusmeetmed on osa vastusest aga ma leian, et äh, seda tuleks kohaldada väga tõsiste rikkumiste puhul, väga piiratud olukordades. vihakõne puhul on olulised ka ühiskonna hoiakud, kas reageeritakse nendele sõnumitele, kus teiste inimeste väärikust hukka mõistetakse ja oluline on siin ka poliitikute äh, seisukoht. see tõepoolest Äh, võib äh, viia muudatusteni, kas poliitikud seda toetavad või ka ise edendavad ja ka mina loomulikult olen, ka mina olen isiklikult pärit äh, postkommunistlikust ühiskonnast. nii, järgmisele kõnelejale kaks minutit. aitäh! ja mul on suur rõõm, Sofi, teiega taas kord kohtuda, ma imetlen teie mälu. jah, käsitletakse ka parlamendis teisi ettepanekuid, kuidas tugevdada väärtuste seiret, millel Euroopa Liit põhineb ja teatud määral see uuring, mille tellis libe komisjon, panustab sellesse arutelusse. ma eeldan, et on neli valdkonda, mis on kõige vastuolulisemad. nimelt, kuidas põhiõigused on lõimitud Euroopa poolaastasse ja meetmetesse, mis on suunatud riikidele, kes saavad kasu laenudest, lähtudes Euroopa stabiilsusmehhanismist ning kelle puhul see seire on tugevdatud. ja praegu on ettevalmistamisel Spinelli raport, kes käsitleb ka põhiõiguste harta rolli ja institutsioonide töömeetodeid teine vastuoluline teema on, milline on põhiõiguste ameti roll, see on lahtine küsimus, kolmandaks, mis on sotsiaalõiguste roll, mis lähevad kaugemale nendest, mis on ära toodud põhiõiguste hartas, ei tohi unustada, et meil on tegemist harta näol õiguste loeteluga ja see ei hõlma kõiki sotsiaalseid õigusi ja väärtusi mis puudutavad põhiõiguste akiid Euroopa Liidus ja neljandaks, kas tulevikus me liigume edasi põhiõiguste poliitikas, mis puudutab raporteid ja uuringuid, mis soodustavad tegevusi, soodustavad õiguslikke ettepanekuid ja mitte, et me ainult reageerime ja vaatame neid võimalikke rikkumisi, mis on võib-olla toimunud. ja kui lubate, siis lõpetuseks, vastuseks härra Mariksele ma pean ütlema, et äh, sel teemal lehekülgedel kakskümmend üks kuni kakskümmend neli käsitletakse just seda teemat, see uuring, mis on ka libekomisjonis äh, laiali saadetud ja kui lubate, siis äh, kõnelen nüüd ÜRO majandus- ja sotsiaalõiguste komisjoni liikmena. see, mis on toimunud Kreekas, see on šokeeriv, see on šokeerinud mind kui inimõiguste kaitsjat see on šokeeriv mulle kui majandus- ja kultuuriõiguste komisjoni liikmena ning äh, see kohutav hinnang, mille pidime andma mõni nädal tagasi, täiesti jäeti kõrvale sotsiaalsed õigused nende meetmete heakskiitmisel, seab minu jaoks kõik usaldusväärsuse küsimärgi alla, aitäh! suur tänu, aitäh selle väga huvitava panuse eest täna. ma tänan kõiki kõnelejaid. nüüd lähme järgmise paneeli juurde ja paluksin teil siit nüüd lahkuda. ja kutsuksin siia härra Tohmaloi, härra Ivan Ivanov Kristjan Katas, Pat Clark ja proua Natasha Kazatskine, palun Now we will start to proceed with our second panel. nüüd lähme teise paneeli juurde. selle paneeli pealkiri on Vähemuste õigused Rooma, sugukaksiklaste ning puudega inimeste õigused. I would like to welcome our new speakers. Äh, tervitan meie uusi esinejaid esimene külaline teises paneelis on professor Toot Maloi. kes on Euroopa Vähemuste Küsimuste Keskuse juht. proua Maloi on äh, poliitiline teoreetik ja tema taust puudutab just poliitilise juri,, juriidilisi aspekte ning äh, vähemuste õigusi rahvusvahelises õiguses ja rahvusvahelises suhtluses, eriti mis puudutab Euroopa konteksti ning lisaks ähm, keskuse juhile on ta juht, juhib, juhib ta praegu ECMi uurimisrühma, mis tegeleb äh, kodanikkondsuse ja eetikaga. palun, proua Meloi. aitäh mul paluti käsitleda vähemuste kaitset, mis puudutab rahvusvähemusi eelkõige Euroopa Liidus. Euroopas üldiselt rahvusvähemused vähemuste puhul on juttu rühmitudest, kes on olnud samas piirkonnas juba aastasadu, muuhulgas ka Rooma rühmitused sageli hõlmatakse siia kategooriasse ka usuvähemusi ning rassilisi vähemusi ja nagu juba kuulsime, Euroopa põhiõiguste harta ja teised e, vastavad dokumendid Euroopa Liidus, mis käsitlevad vähemusi, ei näe ette mingit konkreetset õigust e, vähemustele, et oma kultuuri ja identiteeti edendada tuletan meelde, et Kopenhaageni kriteerium, mille kohaselt e, liituvad riigid peavad kohaldama mitmeid sisulisi õigusi, ei hõlma liikmesriike, kes liitusid enne kahe tuhande neljandat aastat. seega riigite üleselt ei ole mingeid sätteid või positiivseid meetmeid, mis tegelevad vähemuste õigustega. selle tulemusena on Euroopa Liit otsustanud äh, vähemuste kaitse jätta näiteks Euroopa Nõukogu pädevusse ja seal on äh, vähemust, rahvusvähemuste raamkonventsioon ning ka teised meetmed, aga see neli liikmesriiki, kes ei ole seda heaks kiitnud ega ratifitseerinud ning olukord liikmesriigiti on üsna erinev see ülevaade, mida ma täna annan olukorrast rahvusvähemuste osas Euroopa Liidus aastal kaks tuhat viisteist, tugineb äh, raamkonventsiooni rakendamisele ning äh, läbipaistvuse huvides mainin ka, et mina ise olen seirekomisjoni liige, selle ekspertkomisjoni ja nõuandekomisjoni liige, kes äh, Taanis tegeleb äh, raamkonventsiooniga. konkreetsemalt keskendun nendele Euroopa riikidele, kus, mida nõuandev no, komisjon on hinnanud aastatel kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist. jutt on üheteistkümnest riigist. kõik äh, arvamused ei ole veel avalikult kättesaadavad, sellepärast et poliitiline protsess Euroopa Nõukogus alles kestab aga kui soovite, siis saan edastada ka lisainfot selles põhjalikumas raportis ja ma ei räägi väga palju Rooma teemadel, sellepärast et äh, kolleegid räägivad seda teemat siin põhjalikumalt. nüüd olukorrad, mis tekitavad äh, muret äh, seoses vähemuste kaitsega, neid võib iseloomustada kahe perspektiivi kaudu esiteks poliitilise tahte puudumine valitsuste hulgas, mis puudutab vähemuste kaitset ja teiseks praegune poliitiline kliima, mis võimaldab paremäärmuslikel liikumistel luua sellist ksenofoobset eh, vihaõhkkonda. mis puudutab esimest aspekti, siis peamised vähemuste õigused, mis tekitavad muret eh, seire puhul seal on erinevad standardid, millest me räägime, me räägime õig-, õigusele vabalt identifitseerida, õigusel võrdsus institutsioonide silmis, õigus arendada ja kaitsta kultuuri ning olla kaitstud assimilatsiooni eest, õigus meediale, õigus kasutada vähemuskeeli, suhtluses avalike asutustega, kakskeelsuse õigus avalikes ruum, avalikus ruumis, õigus õppida oma keelt ning saada haridust vähemuse keeles ning õigus osaleda otsuste tegemisel, mis puudutab vähemuste elu. Need on raamkonventsiooni standardid, millega enamik, mille enamik Euroopa riike on ratifitseerinud, ma ei saa kõigi teemadega tegeleda. ja ülejäänud teemad on siis ära toodud selles raportis hoolimata selles, et äh, teatud edusamme on saavutatud äh, diskrimineerimisvastastes poliitikates, siis siiski paljud riigid on maha jäänud, mis puudutab äh, institutsioonide loomist, kes jälgiksid nende meetmete täitmist seoses rahvusvähemustega. isegi kui on olemas sellised asutused, kes tag-, tegelevad võrdsuse tagamisega, ei ole personal piisavalt pädev, et hinnata vähemuste olukorda. teine aspekt puudutab äh, rahastuse puudumist ja võimekust äh, selles vallas, et personal saaks vastata kõikidele kaebustele, äh, nii nagu töö ette näeb konkreetsemad vähemusküsimused, mida on keeruline hinnata, on sellised teemad nagu sõjaohvrite staatus, tagasisaatnute staatus ning äh, vähemuste diskrimineerimine erinevatel põhjustel on valdkond, millega ei ole piisavalt äh, tegeletud, mitte ainult seksuaalne orientatsioon, muuhulgas ka puue ja oluline on ka see etniline andmete kogumine. selline andmete kogumine on vajalik, et Äh, välja töötada suunatud poliitikaid, kuid äh, väga vähesed liikmesriigid viivad läbi sellist andmete kogumist. mis puudutab äh, kultuurilist identiteeti ja kultuuri, siis vähemuste õigus oma identiteeti säilitada ja kultuuriga tegeleda on äärmiselt oluline viis, kuidas võidelda assimilatsiooni vastu. see puudutab traditsioone, kultuuripärandit, keelt ja nii edasi, vähemalt raamistiku kontekstis see on positiivne meede, mis näeb ette ka rahalist toetust ja tundlikku suhtumist äh, kultuuri. üldiselt rahastust on vähendatud kultuuriasutustele, mida juhivad äh, rahvusvähemused, muuhulgas erinevad pärandiorganisatsioonid. lisaks äh, otsuste tegemisest on vähemused kõrvale jäetud, eriti mis puudutab just kultuuripoliitikat ja valits-, ei ole ka läbipaistvust, mis võimaldaks vähemustel saada oma projektidele rahalist toetust. valitsused peaksid paremini kaasama vähemusorganisatsioone, kes tegelevad kultuuriga ja rahvusvähemusi ei tohiks ümber kolida oma traditsioonilisest kodumaast, kui see ei ole tingimata vajalik. ja nüüd keele küsimus vähemuse identiteedi oluline osa on õigus saada haridust äh, oma keeles, saada infot oma kultuuri kohta ja see on raamistikus selgelt välja toodud. valitsused peavad tagama piisavad ressursid ja võimalused äh, samal määral äh, enamuse haridusega. see puudutab kõiki hariduse tasandeid ja ka väiksemaid keeli. kuigi haridus asutuste ja programmide loomine vähemustele on muutumas normiks enamikes liikmesriikides, siis äh, hiljutise kriisi tulemusel on esile kerkinud mitmed murekohad. see puudutab õpetajate koolitust ja rahastamist, samamoodi õppematerjalide olukorda. mitmetes riikides on koolid kas ühendatud või kinni pandud ja see on mõjutanud äärealadel elavaid vähemusi väga halvasti, eriti kui räägitakse klassisuuruste miinimumist, mitte sellest, et tuleb väikekoole toetada. teine probleem puudutab seda, et mõnedes riikides ei saa vähemuste koolid kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid. kohustus õppida riigikeeles on probleem, kui õpetajad ei oska vähemuse keelt. oluline on ühiskonda lõimitus ja ühiskonda lõimitusest räägib ka raamistik, me räägime kahesuunalisest süsteemist ja kahesuunalisest lõimimisest ja see on äärmiselt oluline, kui me vaatame ka seda seiretsüklit ning keele õppimine, nii vähemus kui riigikeele õppimine märkimisväärselt tasandil ja selle õppe puudulikkus võib tähendada seda, et rahvusvähemustest saavad teise järgu kodanikud. ning see viib mind punktini, mida ma juba enne mainisin, praegune poliitiline õhkkond, mis võimaldab vihal ja ksenofoobial õilmitseda. raamkonventsioonis on valitsuste ülesanne väga selgelt välja toodud kahes artiklis. artikkel kuus seab vastutuse valitsustele soodustada kultuuride üles dialoogi ja austust ning äh, see on, meie mure on, et seda ei ole tehtud piisavalt ning artiklis kaksteist tuleb tagada mitmekultuuriline haridus ja info levitamine vähemuste hulgas äh, ja seda ei ole tehtud piisavalt meie arvates. vastavalt raamistikule valitsuste vastutus ja kohustus äh, soodustada ühiskonnas mitmekultuurilist dialoogi nendes piirkondades, kus vähemused asuvad, on just valitsuste õlul. ja praegu selline dialoog on väga madalal tasemel. see ei mõjuta mitte ainult vähemuste kaitset, vaid ka nende liikmete ohutust ja julgeolekut. ksenofoobia ja viha on suunatud põgenike ning äh, uute sissetulijate vastu ning mõned vähemused, nagu Rooma vähemus, on ähm, kogenud äh, vihakuritegude kasvu, islamofoobia, antisemitism tihtipeale hõlmab ka teisi rahvusvähemusi internetis äh, solvavad märkused teevad haiget paljudele vähemustele. oluline on kohaldada tõhusaid meetmeid, mis tagavad vastastikuse mõistmise ning tagavad kaitse viha ja rünnakute vastu. mis puudutab kultuuri, haridust ja meediat, siis meil on vaja siin pidada kultuuridevahelist dialoogi. see puudutab ka näiteks vähemuste palkamist politseijõududesse paraku siin valdkonnas meil edu ette näidata ei ole, hariduspoliitikad ei tutvusta vähemuste infot, ei räägi nende religioonist äh, või tavadest. ajalooõpikud on kaldu ja ka seal ei rõhutata dialoogi olulisust meedia tekitab palju muret, sellepärast et seda on, sellele on lihtne ligi pääseda, aga valitsused seda piisavalt ei reguleeri. rassiline, etniline profileerimine tekitab väga palju muret paljudes riikides ning isegi kui on olemas reeglid selle vastu, siis valitsused neid alati järjepidevalt ei kohalda kõige hullem on loomulikult olukord, kui liikmesriigid ei võta vastu või ei vii ellu õigusakte, mis kriminaliseerib äh, taolise tegevuse. kokkuvõtteks ütleksin, et see praegu väga nutune olukord äh, vähemuste kaitse osas viimase kahe aasta jooksul näitab, et Euroopa Liidus ei ole ühtset lähenemist, mitte kõik liikmesriigid ei ole allkirjastanud vähemuste raamkonventsiooni ja mõned, kes on selle allkirjastanud, peavad äh, rohkem pingutama. paraku ei suuda Euroopa Liit siin sekkuda, sest äh, tal ei ole piisavalt pädevusi vastavalt Euroopa Liidu õigusele, aitäh! Thank you very much uh,, äh, Mrs. suur tänu, proua Molloi, meie järgmine kõneleja on härra Ivan Ivanov, Euroopa Roomade Teabeameti peadirektor härra Ivanov enne seda töötas Bulgaarias Euroopa Roomade Õiguste Keskuses viie aasta jooksul ERRC esindajana aitas, esindas ta mitmeid äh, tsiviilõigusasju Euroopa Inimõiguste Kohtus ja ka riiklikes kohtutes mitmetes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. samuti on ta veetnud kaks aastat äh, õigusnõustajana inimõiguste projekti, äh, projektis Sofias Bulgaarias. palun, härra Ivanov. suur tänu ja tänan, et kutsusite meid, mind täna siia roomade teemadel rääkima see on ehk üks suurim, kui mitte kõige suurem äh, vähemuste gruppe Euroopas. Euroopa Roomade Teabeameti direktorina ja vastava võrgustiku äh, direktorina oleme me roomade kaasamisest Euroopa Liidu poliitikasse rääkinud juba aastaid. paari aasta eest, nelja aasta, nelja ja poole aasta eest äh, võttis Euroopa Komisjon vastava ra-, raamistiku vastu, et äh, roomade lõimumisega paremini tegeleda roomade õigused on välja toodud Euroopa Liidu poliitilistes tegevuskavades aga samas äh, on teada, et Euroopa roomasid kiusatakse taga mitmetes eluvaldkondades, neid tõrjutatakse, segregatsioon on suur ning neid äh, eraldatakse enamus, e, e, enam, enamuse, rahva enamusest. olgugi, et enamik äh, roomasid, roomade vastu suunatud rikkumistest kui me nendest kõneleme, tulevad eh, Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest, eh, rikutakse roomade õigusid ka, õiguseid ka Lääne-Euroopa riikides. hoolimata ressurssidest, mis on probleemi lahendamisse suunatud, on roomade olukord eh, viimastel aastate jook-, viimaste aastate jooksul paranenud vähe kui üldse. roomade vast-, vastased suhtumised mitmetes riikides üha suurenevad ning roomade immigratsiooniküsimused on äh, samuti rünnakute all. kui me räägime oma uuringute tulemustest äh, erinevates institutsioonides, siis äh, leitakse, et vabaühenduste raportid on alati liialdatud ja moonutavad reaalset pilti. tahaksin nüüd viidata Eurobaromeetri uuringule, see on Euroopa Komisjoni uuring kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Eurobaromeetri uuring näitas, et äh, kolm neljast eurooplast äh, on nõus, et äh, roomad on kõige suuremas tagakiusamise ohus Euroopas ning enamik Euroopa Liidu kodanikke leiab, et roomasid kiusatakse taga, kolmkümmend neli protsenti kodanikke leiab, et nende riigis Nende, nende riik, nende lastel on ebamugav roomadega koolis käia koos ja nad ei sooviks, sooviks endale roomadest naabrist. mitmed uuringud viitavad äh, sellele, et äh, koordineerimata algatused on läbi kukkunud, äh, roomasid ei ole õnnestunud lõimida ja samuti ei ole õnnestunud võidelda mustlaste vastase vihaga Äh, üks mitmest äh, algatusest, äh, mitmed algatused ja hästi rahastatud algastune, algatused on läbi kukkunud ja see viitab süsteemsele diskrimineerimisele, majanduslikule, sotsiaalsele, kultuuri, kultuurilisele vaesusele ja tõrjutusele, mida roomad sageli Euroopas kogevad. selleks, et roomade inimõiguste olukorda parandada, tuleb süsteemselt tegutseda mustlaste vastase dramaatilise äh, suundumuse kasvu vastu üle kogu Euroopas. rassistlikud stereotüübid aitavad ainult õigustada diskrimi-, diskrimineerimise kasvu, näiteks see, kui legitiseerima-, seadustatakse roomade ründamist äh, politseireidide kaudu ja seda õigustatakse niinimetatud roomade kriminaalse loomuse kaudu mustlaste vastane suhtumine suurendab ainult äh, roomade kehva olukorda. näiteks riiklikul tasandil välja töötatud meetmed äh, jäävad sageli tühjadeks lubatusteks, kuna kohaliku tasandi ametnikud ei äh, ra rakenda neid küllaldaselt. ja seda peamiselt kohaliku elanikkonna mustlaste vastaste, mustlaste vastase suhtumise pärast. inimõiguste rikkumised äh, viivad ainult äh, roomade gruppide segre-, segregeerimisele. kui me ei tegele nende probleemidega, siis äh, parimal juhul õnnestub vaid ajutist lahendust leida probleemidele. tuleb rõhutada seda, et äh, segregatsioon ka koolides mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides on juba tunnustust leidnud ka Euroopa Komisjoni poolt, mis näiteks Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Ungari vastu on alustanud rikkumus, rikkumismenetlust viitan veel ühele uuringule. Euroopa Komisjoni uuring äh, aastast kaks tuhat neliteist äh, rassilise võrdsuse direktiivi osas. seal öeldakse, et peamised puudujäägid direktiivi rakendamisel puudutavad äh, vähest teadlikkust õigustest, puudulikke andmeid, vähest teavitamist, piiranguid õigusemõistusele juurdepääsemisele ning äh, meetmete ja parandusmeetmete puudulikkust. muidugi need probleemid ja takistused, äh, kui need kõrvaldada, siis äh, oleks võimalik diskrimineerimise vastu paremini võidelda, kuid sageli ei õnnestu seadusandjatel neid lahendusi leida ja seda seetõttu, et vastavad etnilised andmed puuduvad. roomade probleemid tulenevad Eh, mitte niivõrd seaduste puudumisest, vaid seaduste puudulikust rakendamisest. seega peab eh, järelevalvet teostama ka riiklike praktikate üle, eh, millega neid seadusi püütakse kohaldada ja see on mainitud ka ära vastavas raportis me leiame, et Euroopa Liit peaks tugevdama ja rakendama oma inimõigusi ja inimõigusi puudutavaid seadusi. roomad on ühed haavatavamad grupid Euroopas ja kui suurendatakse üle Euroopa erinevate gruppide võrdsust, saavad, võidavad nemad sellest kõige rohkem. erinevate geopoliitiliste arengute mõju tuleb samuti hinnata inimõigustele. paremäärmuslikud poliitilised äh, liikumised Euroopas üha suurenevad, need äh, suurendavad ainult äh, lööki põhiõigustele, julgeolekumeetmetele ja me leiame, et sellega rikutakse mitmete ühiskonnarühmade õigusi, eriti vähemuste õigusi. ja see takistab Rooma võrdse kohtlemise ehm, ehm, seaduste rakendamist selleks, et mustlaste vastaste suhtumisega võidelda, tuleb tunnistada esmalt, et sellised suhtumised eksisteerivad ja need tuleb mis tahes kujul hukka mõista. selles on väga oluline roll ka meedial mängida, nagu juba mainiti. lisaks sellele võivad aidata avalikud kampaaniad ning need tuleb ellu viia ka äh, sidusrühmade poolt, kes on, on koolitatud äh, diskrimineerimise vastases võitluses minu äh, organisatsioon Euroopa Roomade Teabeamet Euroopa suurima vastava ametina töötab jätkuvalt äh, riiklike ametitega ja tsiviilühiskonnaga äh, mitmete komponentide kallal, mille abil roomade õigusi ja ka teiste ebasoodsas olukorras olevate gruppide inimõigusi edendada. me võitleme selle nimel, et diskrimineerimine kaotada Äh, minevikus toimunud diskrimineerimist leevendada ja tulevikus äh, diskrimineerimist vältida. ühe teine, üks teine äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Eurobaromeeter näitab, et kõige suurem diskrimineerimine toimub nimelt kuuskümmend neli protsenti diskrim-, diskrimineeritakse just etnilistel alustel kuid äh, roomade vastu suunatud diskrimineerimisega kohalikud äh, ametivõimud ei tegele ja see muutub üha institutsionaalsemaks. vihakõne, mis on suunatud roomade vastu, on juba igapäevane tava, avalik vihtamine, seda väljendatakse vabalt äh, riiklikes parlamentides, valitsusorganisatsioonides, kohalikes omavalitsustes ja just seesugune vihakõne ja rassistlik kõne, seda ei tohi enam sallida me kõik peaksime kaitsma inimõigusi ja inimeste väärikust Euroopa Liidus. me peame tegutsema kohe, nii institutsionaalselt kui eh, tsiviilühiskonnas. ja nagu ütles ka professor Schütter, on Euroopa Parlamendil ülioluline roll selles eh, protsessis. suur tänu teile teie tähelepanu eest! suur tänu, härra Ivanov! härra Ivanov peab eh, peatselt lahkuma, kui kellelgi on temale suunatud küsimusi, siis äh, saate neid esitada kohe praegu. näen, et seda soovi ei ole, suur tänu teile, härra Ivanov, selle väga põneva esitluse eest, järgmisena härra Dan Kristjan Katas, kes on äh, kaasesimees ja asutaja rahvusvahelisel inter-, äh, mõlemasooliste organisatsioonile Euroopas Nad viisid läbi esimese eh, inimõiguste analüüsi mõlemasooliste küsimuses, härra Katas, palun. Äh, aitäh, tahaksin tänada libe komisjoni, et te kutsusite mind siia, et ma räägiksin sugukaksiklaste ees seisvatest väljakuts-, mõtetest. see on esimene kord, kui saame sõna Euroopa Parlamendis ja loodame, et see on esimene samm dialoogi suunas. sugukaksiklased sünnivad primaarsete ja teiseste sootunnustega nagu sise- ja välisgenitaalid, kromosoonid, sugunäärmed, hormoonistruktuur, lihasmass, karvakasv ja keha suurus, mis ei ole otseselt seotud ei meeste ega naistega, vaid on omased mõlemale soole samaaegselt. inimesel, kellel on selline see seksuaalsete tunnuste variatsioon, nimetatakse seksuaalse arenguhäirega inimesteks. see diagnoos käib, selle diagnoosiga käib tihtipeale kaasas aru, arusaam, et need inimesed tuleb kuidagi meditsiiniliselt korda teha. sugukaksiklase kordategemine tähendab seda, et teda ravitakse niimoodi, et tahetakse muuta tema sootunnuseid, kas siis kirurgiliselt või hormoonravi läbi, nii et, et inimene näeks välja mehe või naise moodi. samuti tahetakse, et inimese keha suudaks täita siis ühiskonna ootusi, tingimusi, mis eh, tervishoiutöötajate arvates on selle inimese tegeliku sooga kooskõlas. Hollandi sotsioloogiliste uuringute institutsiooni uuring kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, mis põhines meditsiiniandmete võrdlusel, avastas, et eh, sugukaksiklassi on igaüks inimene igast kahesajast, see tähendab, et nii palju on siis neid inimesi, kes arstide arvates vajavad meditsiinilist sekkumist. Eh, selli-, Äh, mida siis ette võetakse? kõdisti amputeerimine, kõdisti eesnaha äh, vähendamine, hüpospaadia, äh, tubeplastiline kirurgia, sugunäärmete koe hävitamine, hormoonravi selleks, et inim-, et lapse soolisi tunnuseid muuta selline sekkumine võib põhjustada psühholoogilist traumat, samuti tõsiseid eh, kehalisi eh, kahjustusi, eh, mis ulatuvad armkoest tundetuse osteoporoosini. põhiõiguste ameti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raport sugukaksiklaste põhiõiguste kohta näitab, et sellist normaliseerivat kirurgiat viiakse Euroopa Liidus läbi vähemalt kahekümne ühes liikmesriigis. kaheksateist liikmesriiki vajavad patsiendi nõusolekut, kui laps on otsustusvõimeline, aga kuna praegu meditsiini, kehtivad meditsiinilised suunised nõuavad kirurgilist sekkumist juba väga varases eas, esimese kahe eluaasta jooksul, siis enamik sugukaksiklastest ei saa ise otsuseid selles küsimuses langetada. kaheksas liikmesringis võib juriidiline esindaja sellist sekkumist lubada sõltumatust lapse otsustamisvõimest Äh, sellised faktid näitavad, et sugukaksiklaste õigust kehalisele anatoomiale ja enesemääramise, autonoomiale ja enesemääramise õigusele Euroopa Liidus rikutakse äh, igalühel on õigus sellele, et austatakse tema kehalist ja vaimset terviklikkust. meditsiinilise ravi läbi, läbiviimine, mis ei ole elu päästmiseks vajalik ilma inimese vaba isikliku ja teadliku nõusoleku ta äh, rikub inimese kehalist ja psühholoogilist terviklikkust ja õigus äh, inimese terviklikkusele on sätestatud põhiõiguste harta artiklis kolm, samuti on see osaks ähm, äh, õigusest pere ja eraelu austamisele, mis on kirjas artiklis seitse Euroopa inimõiguste hartas ja artiklis kaheksa Euroopa inimõiguste konventsioonis see, selline sekkumine on ka ebainimliku ja alandava kohtlemise vormiks. sellisel seisukohal on ÜRO piinamise vastane eriraportöör ning seega rikutakse põhiõiguste harta artiklit neli ning Euroopa Inimõiguste konventsiooni artiklit kolm Eh, sugukaksiklaste keha patologiseerimine algab lapsepõlves, aga sellega asi ei piirdu. kui me kõneleme sugukaksiklastest täiskasvanutest, kes eh, on olnud meditsiinilise ja psühholoogilise sekkumise ohvriteks viimase viiekümne aasta jooksul, siis me peame silmas pidama, et neid inimesi häbimärgistatakse, kiusatakse taga, ahistatakse, neil ei ole juurdepääsu arstiabile, piisavat juurdepääsu ravimitele ja ühiskond ei tunnista nende keha seega on neil oht sattuda vaesusesse, neil pole haridust, sest nad on koolist varakult välja langenud, neil on kehalisi ja füüsili-, psühholoogilisi probleeme, mis on ravist tingitud, neil on tihtipeale ka madal enesehinnak. sugukaksiklastest noored ei näe ennast kuskil positiivselt kujundatuna, kuna sooliste tunnuste variatsioonist koolides, ülikoolides ei räägita või kui, siis viidatakse sellele ainult kui häirele või haigusele. kui need inimesed saavad vanemaks, siis nagu ka teised inimesed, peavad nad üha rohkem abi otsima tervishoiusektorilt, aga nende juurdepääs tervishoiuteenustele on tihti raskendatud tervishoiutöötajate eelarvamuste ja ravikindlustusfirmade poliitika tõttu seega rikutakse nende õigust her-, äh, tervishoiule, mis on kirjas artiklis kolmkümmend viis põhiõiguste hartas ja eriti puudutab see juurdepääsu sellistele teenustele, mis on seotud näiteks teatud haiguste profülaktilise kontrolliga. Äh, sest tihtipeale on sellised teenused seotud äh, inimeste sooga. veel üks tüüpiline probleem, millega sugukaksiklased kokku puutuvad, on hormoonasendusravi puudumine või selline asendusravi, mis ei ole nõu-, kooskõlas nende kehavajadusega, seadustega, vaid üritab lihtsalt inimesest meest või naist teha. Euroopa Liidu liikmesriike on alates kahe tuhande kaheksandast aastast erinevate ÜRO organite poolt kutsutud üles astuma vajalikke seadusandlikke, administratiivseid ja muid samme selleks, et tagada Ehm, sugukaksiklaste füüsi-, kehalise ja vaimse terviklikkuse austamine ja tuleb hoolitseda selle eest, et äh, lapsepõlves ei allutataks neid inimesi meditsiinilistele ja kirurgilistele protseduuridele. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, Euroopa äh, Nõukogu inimõiguste ülemvolinik avaldas raporti Äh, kus kutsutakse üles liikmesriike tagama nõustamisteenuseid kõikidest sugukaksiklastest lastele ja nende vanematele, äh, samu-, et nad oleksid teadlikud meditsiinilise sekkumise tagajärgedest ja samuti tuleb hoolitseda selle eest, et igasugune meditsiinilise ja kirurgilise rahu, ravi puhul oleks tagatud neie täielik äh, ja teadlik nõusolek Äh, samuti tuleks sellise sekkumine edasi lükata, kuni laps on piisavalt vana, et ise otsuste langetamises osaleda ja samuti tuleb äh, pakkuda piisavast hüvitist äh, füüsiliste ja vaimsete kannatuste eest, mis neile on põhjustatud ning tagada nendele juurdepääs õigussüsteemile. siiamaani on Malta ainukene Euroopa Liidu liikmesriiki, mis on keelanud meditsiinilise sekkumise, mis ei põhine nõusolekul ning koos Kreekaga on nad loonud diskrimineerimisvastase raamistiku, mis hõlmab ka ka diskrimineerimist sooliste tunnuste alusel. Äh, see on kahetsusväärne olukord, meie tahaksime kutsuda libekomisjoni üles kasutama ära praegust võimalust ja tõstma inimeste teadlikkust sugukaksiklaste küsimus. äärmiselt oluline on keelata sugukaksiklaste meditsiiniline ravi ilma nende teadliku nõusolekuta, seega tuleb keerata äh, sugukaksiklastest laste meditsiiniline ravi, mis on puhtkosmeetiline. diskrimineerimise vastased sead-, seadused peavad äh, sisaldama selgeid viiteid ka varieeruvate sooliste oluliste tunnustega isikutele, see parandab nende juurdepääsu õigussüsteemile ja võimaldab neil oma õigusi kasutada. Euroopa tasandil oleks vaja uurida, kuidas praegused Euroopa õigusaktid soo ja soolise võrdõiguslikkuse küsimuses saaksid hõlmata ka soolisi tunnuseid. Euroopa Parlamendi algatusraport äh, kus avaldatakse Euroopa Parlamendi seisukoht selles küsimuses, oleks teretulnud. me kutsume teid üles käituma vastutustundlikult ja tegutsema selle nimel, et sugukaksiklaste elu Euroopa Liidus muutuks paremaks, aitäh! Thank you uh,, uh, Mr Katas. aitäh, härra Katas. meie järgmine kõneleja on härra Pat Clark, kes on Euroopa Liidu sisese puuetega inimeste organisatsiooni esindaja, ta töötab praegu Downi sündroomi inimestega Iirimaal ning äh, juhib ka kampaaniat Minu hääl, minu arvamus, mis tagab, et inimesed, kellel on Downi sündroom või vaimne puue, saaksid ka ligipääsu poliitsüsteemile, et muuhulgas ka kergesti loetavatele manifestile. palun, äh, härra Clark aitäh, mul on väga hea meel siin täna olla, et kõneleda siin Euroopa Puuetega Foorumi nimel, puuetega inimeste foorumi nimel. me esindame Euroopas puuetega inimesi, meil on väga palju liikmeid, erinevad liikmesriikide nõukogud, vabaühendused ning äh, erinevad assotsieerunud liikmed, äh, mõned on siin ka täna saalis esindatud. me oleme kõneleme ühisel tugeval häälel Euroopas, meil on hea meel siin käsitleda täna puuetega inimeste õigusi, lähtudes põhiõiguste vaatepunktist. puuet tuleb käsitleda inimõiguste perspektiivist. puuetega inimeste inimõigused on ära toodud ÜRO puuetega inimeste õiguse konventsioonis, mille on nüüd ratifitseerinud nii Euroopa Liit kui ka peaaegu kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. paraku minu koduriik eh, Iirimaa seda veel teinud ei ole, aga loodetavasti aasta lõpuks see siiski toimub. lootus jääb. aga praegu on Euroopa Liidu ajaloos esimene kord, kus Euroopa Liit on ennast sidunud inimõiguste konventsiooniga, see tähendab, et kõik Euroopa Liidu poliitikad peavad vastama ÜRO konventsioonile ning puuetega inimeste konventsioon äh, on lähtepunktiks kõikides Euroopa Liidu tegevustes ja strateegiates, mis käsitlevad inimõigusi ning see uus lähenemine arvestab ka Euroopa Liidu poliitikatega, puuetega inimeste poliitikate väljatöötamisel. eelmisel aastal ÜRO komisjon, kes tegeleb puuetega inimeste õigusega, hindas Euroopa Liitu esimest korda ajaloos järeldused pakuvad selgeid suuniseid Euroopa Liidule, kuidas paremini edendada, kaitsta ja tagada ka puuetega inimeste õigused Euroopa Liidus. siin on ka selge tegevuskava ja meetmed, mida Euroopa Liit peab teatud aja jooksul rakendama. soovitused äh, näevad ette selged prioriteedid ja teekaarti Euroopa Liidu tegevusteks lähiaastastel selleks, et konventsiooni kohaldada ning arvestada puuetega inimeste õigustega Euroopa Liidus. Need soovitused peaksid olema peamiseks lähtepunktiks edasistes tegevustes Euroopa Parlament kiidab järgmisel kuul heaks resolutsiooni nende järelduste osas ning parlament on esimene institutsioon Euroopa Liidus, kes sellele on reageerinud. me oleme väga tänulikud parlamendile ja konkreetsemalt raportöör Helga Stevensile, kes on kaasanud organisatsioone, puuetega inimeste organisatsioone, lähtudes artiklist neli punkt kolm konventsioonis. järeldustes ÜRO komisjon palus soodustada struktureeritud dialoogi puuetega inimeste ja nende esindusorganisatsioonide vahel. selleks, et tagada nende pidev osalus kõikides Euroopa Liidu otsuse tegemise protsessides, mis hõlmavad konventsiooni, ehk siis tuleb minna kaugemale ad hoc lähenemisest. Euroopa Liit on olnud juhtrollis maailmas, on esimene regionaalne organisatsioon, kes on selle konventsiooni ratifitseerinud, aga nüüd tuleb võtta juhtroll ka selle elluviimisel, sest äh, halb rakendamine nõrgendab inimõiguste raamistikku. Euroopa Liidul peab olema pühendunud strateegia konventsiooni elluviimiseks. Euroopa puuetega inimeste strateegia aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kakskümmend võeti vastu enne äh, kui konventsiooni järeldused ja seetõttu on meil ainult äh, analüüs, mitte tegelik tegevuskava seoses selle konventsiooniga ja see teeb mind murelikuks. inimõiguste kohustusi ei võeta piisavalt tõsiselt. Euroopa Liit tegi vähikäigu, kui konventsiooni teemadega hakkasid tegelema mitte enam justiitspeadirektoraat, vaid äh, tööhõive peadirektoraat. kui me vaatame seksuaalset suunitlust, vanust ja religiooni, siis tuleb kõikides valdkondades inimesi kaitsta. soovitakse direktiiv, direktiiv äh, kiiresti vastu võtta kooskõlas äh, konventsiooniga. meie reaktsioon rändekriisi puhul ei ole olnud kooskõlas inimõigustega ning äh, meile teeb väga muret ka puuetega inimeste saabumine Euroopasse. me tuleb, peame kohaldama meetmeid, mille kohaselt Euroopa Liit reageeriks äh, vastavalt vajadusele seoses rändekriisiga. me soovitame ja tegemist oleks äh, puude küsimuse käsitlemisega kõikidel tasanditel. meil on ka suunised liikmesriikidele, mis puudutab inimeste vabaduse piiramist äh, rände ning varjupaiga taotlemisel, mis ei ole kooskõlas puuetega inimeste konventsiooniga. Euroopa üleselt väga paljud puuetega inimesed jäävad ilma õigusvõimest mis puudutab ka nende hooldusõigust ja seda ei tunnistata ning neile ei võimaldata rakendada oma õigusi, mille võimaldavad neile Euroopa Liidu lepingud, muuhulgas pangateenused, tervishoid, tarbijaõigused, tööõigused. Euroopa Liit peab selles vallas ka tegutsema koostöös liikmesriikidega. konventsiooni komitee viitas soovitustele, mis käsitlevad miinimumsotsiaalset kaitset ja me loodame, et parlament toetab meid. puuetega inimesed on ebaõiglaselt olnud mõjutatud nendest kärbetest, mis aitaksid neil oma kogukondades elada. standardid on läinud äh, alla märkimisväärselt, inimesed äh, on pida-, inimestel on tulnud kolida erinevatesse institutsioonidesse. see mõjutab ka olukorda tööturul ning äh, taaskord tuleb välja tuua kärpemeetmed. on äärmiselt oluline, et Euroopa Liidu fondid, tõukefondid ja erinevad äh, Euroopa Liidu välisteks tegevusteks suunatud fondid oleksid äh, kooskõlas konventsiooniga. Euroopa Liidu raha ei tohiks kasutada selleks, et segregeeritud koole või institutsioone rahastada, aga selline asi praegu toimub. rahad, mis on kasutatud vastuolus konventsiooniga, tuleks tagasi nõuda ning ei tohiks Euroopa Liidu rahadest toetada tegevusi, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu väärtustega. Need põhimõtted, mis on ära toodud hartas. lõpetuseks tunnustame Euroopa ligipääsetavuse akti avaldamist, mille kaudu soodustatakse kõikide ligipääsu Euroopa Liidus toodetele ja teenustele. see loob äh, lisavõimalusi ka puuetega inimestele. kui see peaks olema põhiline õigusakt konventsiooni ellurakendamisel, siis peab ta ka ise vastama konventsioonile mis tähendab seda, et ettepanekus on praegu mitmeid puudusi, eriti mis puudutab konventsiooni üheksandat artiklit ja selle täitmist ning äh, oluline on, et ka tegelikkuses oleks ligipääs inimestel teenustele ja toodetele. me palume, et parlament võtaks siin juhtrolli nende järelduste osas. ÜRO komitee tegi oma soovitused, mis äh, näevad Euroopa Liidule ambitsioonikat rolli kõikides valdkondades ja me loodame, et parlament on samamoodi ambitsioonikas ning meie organisatsioon on valmis teiega siin igati koostööd tegema. Thank you very much, thank you, eh, Mr Clark. suur tänu, härra Clark ja meie viimane kõneleja on proua Natasha Kazatškin, kes on koordineerib töörühma tööd, mis tegeleb Euroopa Liidu sisese inimõiguste koordineerimisega. ta on äh, analüütik äh, Euroopa, avatud Euroopa Instituudis Euroopas, palun yeah.. Uh, suur tänu teile ja tänan, et äh, kutsusite mind täna oma komisjoni ees esinema. nagu mainiti, siis kõnelen täna Brüsselis asuva vabaühenduse äh, inimõiguste ja demokraatia võrgustiku nimel ja koordineerin ka inimõiguste poliitikat. kakskümmend vabaühendust sinna gruppi kuuluvad, kes tegelevad inimõiguste edendamisega, ka sotsiaalvaldkonna vabaühendused sotsiaalplatvormi pinnal sellega tegelevad, seega äh, meie eks-, ekspertiis inimõiguste valdkonnas on lai. meil on üks eesmärk tugevdada eh, Euroopa Liitu inimõiguste eestseisjana Euroopas. sekretäriaadi esindajana ei eh, eh, ole mul midagi lisada, mida mu, sellele, mida mu kolleegid on öelnud vähemuste olukorra kohta, küll aga saan ma rääkida esimese paneeliga seonduvat institutsioonide, institutsioone puudutavaid probleeme räägin sellest, kuidas meil on tarvis ühiskonda hõlmavat üle-euroopalist inimõiguste poliitikat. ka komisjon kahe päeva eest korraldas kohtumise selleks, et äh, algatada uus kõrgetasemeline töörühm sallimatuse, ksenofoobia ja muu äh, vastu võitlemiseks. meil on väga hea meel, et äh, juba algusest peale on vabaühendused kaasatud ja et meid kutsuti kõnelema ka aruteludele. Äh, selle komisjoni ees tahan rõhutada, et ma tean, et meil on, äh, me peame keskenduma praktilistele küsimustele, aga äh, võib-olla saaksime edaspidi sellistel sündmustel loobuda sellistest arutelupaneelidest, kus on esindatud ainult vabaühenduste esindajad, nagu praegu. kodanikuühiskonna roll väheneb nii globaalselt kui kui ka Euroopa Liidus. me näeme, kuidas rünnatakse eh, vabaühendusi, kuidas mustatakse neid Poolas, Leedus, Ungaris, kuidas piiratakse nende kogunemisvabadust, eh, seda õigustatakse Prantsusmaal ja Hispaanias julgeolekuküsimustega ning samuti rünnatakse humanitaarabi pakkuvaid eh, organisatsioone, kes püüavad aidata rändajaid näiteks Kreeka saartel. samuti tekitab meile muret see, kuidas demokraatlik järelevalve väheneb, kuna seadusandlikud protsessid püütakse muuta kiiremaks. näiteks terrorismivastane ter,, terrorismivastase võitluse praegu parlamendis arutelul olev seadusandlik äh, Äh, need kõnelused peeti väga salatsevalt, äh, vabaühendustega ei kõneletud, ometi on väga oluline see, et Euroopa Liit peaks sisukat dialoogi ka vaba, kodanikuühiskonnaga ja vaba, vabaühendustega selleks, et see protsess oleks äh, põhjalik ja läbipaistev. selleks on vaja piisavalt aega, et kodanikuühiskond saaks oma panuse anda, samuti kohtumised peaksid olema mitmepoolsed ning äh, ka järelmeetmed Euroopa Liidu poolse tegevuse osas peaksid olema avalikud. Äh, esimese paneeli kõnelejad seda ei rõhutanud, seega soovisin mina praegu seda rõhutada. nagu ÜRO on rõhutanud, äh, kui me loome võimaldava keskkonna, kus vabaühendused saavad samuti tegutseda, siis ainult nii saame õigusriigi põhimõtet ühiskonnas arendada kutsun üles Infelti aruannet muutma nii, et ka kodanikuühiskond saaks osaleda mis tahes äh, inimõiguste ja äh, õigusriigi põhimõtte mehhanismis ning et äh, neid rakendataks ka erinevates liikmesriikides. samuti soovime, et dialoog kodanikuühiskonnaga oleks samuti ka nõukogu järeldustes selgelt välja toodud hoolimata avatud ja kaasavast äh, Hollandi eesistuja suhtumisest, millest on meile olnud väga palju abi meie töös, oleme me ometi pettunud, et äh, sellised sõnastused ei ole jõudnud nõukogu järeldustesse. mis puudutab komisjoni, siis äh, tahan täna siin selgelt välja öelda, et rühmitusena oleme me palunud asepresident Timmermansiga kohtumist selleks, et arutada tema visiooni ja strateegiat Euroopa Liidu rolli tugevdamiseks inimõiguse edendajana. nüüd siis minu teine punkt, mis puudutab inimõiguste strateegiat. ennetamaks kriitikat, mida sageli kuuleme, tahan rõhutada, et üleskutse koostada strateegia ei ole äh, Euroopa Komisjoni ametnike paberitöö kuhjamiseks ega ei soovi me tähelepanu eemale tõmmata äh, Äh, muudest teemadest. me soovime läbimõeldud äh, pragmaatilist lähenemist ja see üleskutse põhineb meie pikaajalisel tööl inimõiguste edendajana. me soome, soovime Euroopa Liidu poolset äh, tegutsemist selleks, et kaitsta, edendada ja ähm, arendada Euro Euroopa Liidus inimõigusi rääkisin äh, kahe, kaks päeva tagasi toimunud kõrgetasemelisest kohtumisest ja üks osaline seal rääkis, et kui me mõtleme sellele, kui palju eksperte viibib, äh, viibis seal ruumis vabaühendustest, liikmesriikidest, ÜRO-st, OECD-st, Euroopa Nõukogust ja Euroopa Liidu institutsioonidest, seal oli väga mitmekülgne ekspertide äh, kogemus ja selles osas, kuidas vihaga seotud väljakutsetele vastata. aga meil on äh, vaja viisi, kuidas neid äh, kogemusi praktikasse viia. kui me toome kokku Euroopas olemasolevad ressursid ja neid ressursse on pa-, ressursse on palju selleks, et inimõigusi edendada, siis just see peakski olema üks Euroopa Liidu põhilisi eesmärke ja see tuleb ka selgelt välja öelda nii koordineerivas töös erinevate institutsioonide vahel ja erinevate poliitikate koordineerimises mis puudutab koordineerimist eh, justiitsinstitutsioonide vaheliste, vahelises töös, siis eh, on üllatav, kuidas eh, komisjoni ja nõukogu algatused õigusriigi põhimõtte edendamise jaoks on, ei seostu üksteisega absoluutselt. komisjonil on sisene raamistik õigusriigi põhimõtete järgimiseks ja jõustamiseks, seda katsetakse praegu äh, Ähm, see on löögi all praegu näiteks Poola juhtumis, aga nõukogus on äh, hoopis midagi teistsugust, see on täiesti poliitiline arutelu, sellest rääkisid ka Poola äh, eesistujad eelmises paneelis. see ei ole lahti seotud mitte ainult komisjoni tööst seoses Poolaga, vaid ka praegu laual olevatest äh, poliitika äh, küsimustest, mis on seotud rände ja varjupaiga küsi-, probleemidega. see näitab äh, Euroopa Liidu poliitikaid, mis äh, vähendavad äh, poliitikavaldkondade mõju selles küsimuses. praegu koostatakse Intvelti raportit, kus keskendutakse ra-, institutsioonide vahelisele koostööle nendes küsimustes. me loodame, et seda rõhutatakse ka äh, Äh, selles inimõiguste raportis, mille kallal praegu töötatakse. parlament äh, on otsustanud äh, riike nimetada kui, kui see on vajalik, et võidelda inimõiguste kaitsmise eest. ma viitan siin resolutsioonile, mis võeti vastu eelmisel aastal ning Ungarit puudutavale resolutsioonile. me kutsume Euroopa Liitu üles tegema seda veel süsteemsemalt, ka siis, ka iga kord, kui see on vajalik äh, põhiõiguste resolutsioonides. kahjuks hartas ei ole selleks ühtset lähenemist, viidatakse varjupaigaõigusele, ehm, mõni riik ei ole sellega üldse tegelenud, näiteks kui me räägime roomade vastasest diskrimineerimisest, meil on vaja äh, praktilisemat lähenemist ja koordineeritumat lähenemist inimõiguse tagamisele. kõik algatused peavad äh, tuginema ühisele vasta-, vastutusele, mis on suunatud muudatuste läbiviimisele ja tugineksid äh, inimõiguste tagamisele nii Euroopa Liidus kui rahvusvaheliselt. vaid nii on võimalik tagada läbimõeldud ja sidus Euroopa Liidu tasandil äh, areng äh, inimõiguste tagamiseks. Äh, äh, räägin mõnest näitest sellest, kuidas selline lahtisidumine konkreetselt inimõiguste olukordi mõjutab. viitan taas sellele kohtumisele, mis rass-, rassismi ja sellega seotud vägivalla teemal toimus Orlandos toimusid kohutavad rünnakud ja need mõisteti seal kohtumisel ühehäälselt hukka, kuid ei komisjon ega nõukogu ei vastanud kodanikuühiskonna üleskutsele vaadata läbi olemasolev eh, vihakuritegude, vihakuritegusid puudutav eh, seadusandlus. keeldutakse sellest, et eh, prioritiseerida horisontaalset diskrimineerimise vastast direktiivi, mis võimaldaks võidelda diskrimineerimise vastu igas eluvaldkonnas, mitte ainult äh, tööhõive vallas äh, samuti näidati meile murettekitavat videot, kuidas Rooma poissi peksti, kuna ta, tal oli õi-, julgust öelda valgele mehele, et nad on võrdsed. valge mees äh, sõimas poissi, küsis, kas sa tahad öelda, et ka mina olen Rooma ja kõik kohtumisel viibinud olid sellest videost šokeeritud, ometi ei ole meil ikkagi komisjoni ega nõukogu poolseid regulaarseid äh, väljaütlemisi, kus mõistetakse roomade vastane vägivald hukka. seda tuleb ikka ja jälle selgelt välja öelda. ja me peame välja ütlema jah, kui asi puudutab inimõigusi, siis me oleme kõik roomad ja roomadega väärsed. me peame võitlema institutsionaalsete rassistlike poliitikate vastu. samuti peab süstemaatilisemalt äh, tegelema poliitilisest oportunismist tulenevate probleemidega. me oleme kuulnud sellest, kuidas käsitletakse pagulaste vastast vägivalda ja viha ja just Kreeka esindaja seostas selle praeguste arengutega Euroopa Liidu äh, varjupaiga ja äh, sisserände küsimustes, mis äh, seda tendentsi ainult suurendavad. ning lõpetuseks, äh, mis puudutab moslemite vastast äh, vägivalda ja uut seadust, mille, mille, millest räägitakse praegu Prantsusmaal, see kõik näitab seda, et me ei suuda tagada uute rikkumiste vältimise, me ei suuda vältida uusi rikkumisi ning muidugi kõigi probleemidega ei saa tegeleda korraga ega, ega mitmekülgselt. iga algatus peab olema suunatud ja selleks peab olema piisavalt aega, kuid meil ei ole praegu mitte mingit suunda, mitte mingit äh, soovigi tegeleda inimõiguste rikkumistega Euroopa Liidu üleselt. on õigusi, mis on, äh, mis tegelevad äh, inimõi-, näiteks see kõrgetasemeline töörühm tegeleb inimõiguste kaitse, kaitsmisega, kuid artiklid kaks ja seitse alusleppest äh, samuti sõnastavad äh, inimõigused, millest, äh, põhiõigused, millest tuleks kinni pidada ja nende tagamiseks on vaja strateegilist plaani selleks, et oleks tagatud igas poliitikas inimõigustest kinnipidamine. nii standardite loomisest kuni jõustamise ja rakendamiseni välja. mis puudutab äh, komisjoni vaheläbivaatust ja komisjon, äh, volinik Timmermansi määramist, siis kutsume parlamenti äh, sellist raamistikku üles ehitama, aitäh! <clears throat> Thank you very much uh...! suur aitäh, proua Kasatškina, selle väga mõtlemapaneva ettekande eest, nüüd on võimalik esitada küsimusi, pidada arutelu. üks parlamendisaadik soovib sõna võtta. härra Sogor, palun, teil on sõna. aitäh, mul on rohkem märkus esimese etteande kohta, proua Maloi ettekande kohta. kuidas veenda parlamenti ja komisjoni, et äh, lisaks sellele Rooma strateegiale, mis meil on, on meil vaja ka algatusraportit, äh, hoolitsemaks selle eest, et äh, vähemused on kaasatud. jah, mõned etnilised vähemused on palju paremas olukorras kui roomad, aga mul on, tahaksin tsiteerida ühte lauset parlamendi äh, dokumendist. Te ütlesite, et ei ole poliitilist tahet äh, nõukogu äh, soovitusi ellu viia ja lülitada seda äh, raamkonventsiooni Euroopa õigustesse. praegu on äärmiselt oluline ellu rakendada äh, Euroopa Nõukogu äh, rahvusvähemuste raamkonventsioonis propageeritud väärtusi, samuti neid väärtuseid, mis on ka põhiõiguste hädas ja siin on tegu valearusaamisega, et Euroopa Liidul on vaja spetsiaalset pädevust selleks, et vähemuste õiguste küsimustes seadusi vastu võtta, seda ei ole vaja. selle väärarusaama kõrvaldamine nii äh, Ehm, on oluline ning tuleb komisjonilt paluda, et läbi, ette valmistataks uuring ehm, selle kohta, kuidas parandada vähemuste õigusi Euroopa Liidus. ja seda mainitakse resolutsioonis, mille parlament võttis vastu kaheksandal septembril kaks tuhat viisteist ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks härra Timmermans, komisjoni asepresident, ei saanud siia tulla sellepärast et ähm, kaheksas september võeti see resolutsioon vastu ja võib-olla on see aeg olnud liiga lühikene seda dokumenti esitada, nii et, et suvel tal on ehk aega ja võib-olla järgmine aasta näeme seda dokumenti. aitäh! aitäh! härra Juurek, palun! suur aitäh! toetan seda, mida äh, härra Sogor ütles rahvusvähemuste kohta äh, paljudes Euroopa paikades. Äh, selle teemaga on tegeldud juba üle saja aasta ja ka seadustega on seda reguleeritud, aga äh, mõnikord Euroopa institutsioonid lihtsalt ei tegele nende teemadega mõnedes liikmesriikides ei ole inimestel lubatud oma nime kirjutada, kasutades seda tähestikku, mida nad ise sooviksid. tegemist on absurdse olukorraga ning näib, et Euroopa Liit äh, ütleb, et see on siseriiklik küsimus ja meie sinna ei sekku. ja jutt käib traditsioonilistest vähemustest. ma leian, et Äh, me peame kõik küsimused lahendama inimeste sisemise väärikuse ja võrdsuse põhimõttest lähtudes. samas äh, tahaksin kutsuda üles äh, ettevaatusele, kui me kasutame seda ebaselget terminit vähemus, kui meil siin on parlamendis näiteks vähemuse arvamus, see ei tähenda tingimata, et see arvamus on õige, igal inimesel on õigus oma arvamusele. aga see, et polügaamia harrastajad on vähemus, ei tähenda, et me peaksime äh, äh, kohtlema võrdselt nende arvamust perekonna küsimustes. ja kui vaatame monogaamset perekonda, mis on äh, Euroopas naiste austamise aluseks, ja selle aluseks, et tagada võrdsus meie ühiskonnas, siis need arvamused ei ole, neid ei saa kohelda võrdselt polügaamiaga aga jah, eh, siia Euroopasse tulevad inimesed, kellel on abielutunnistused, mis kinnistavad, et nad on abielus mitme inimesega. aga eh, me ei pea ju seda kõike oma õigus, seadustesse üle võtma nii et, et me peame kaitsma oma kultuuri neid eh, osasid, mis on universaalsed ja ei ole omased just vähemustele, kaitseme inimesi siis Eh, kui õiglus ja võrdsus ja ühiskonna huvid seda nõuavad, aga ärgem kohelgem iga vähemust kui erilist ja priviligeeritud. ärgem andke nendele teatud eelisõigusi ja tahaksin tänada härra Klaaki eh, eh, selle eest, mida ta ütles Downi sündroomiga laste kohta, sellepärast et olukord on tõesti dramaatiline paljudes liikmesriikides ja kahjuks ka Poolas seatakse küsimärgi alla selliste laste õigus sündida, äh, pannakse toime selline kuritegu nagu abort nende vastu. ja äh, kui neil siiski õnnestub sündida, äh, siis neid koheldakse küll hästi, aga enne sündimist mõistetakse neid hukka kas või nende vanemate poolt, kes saavad otsustada kas need lapsed vastavad nende nõuetele ja ootustele või ei. selline lähenemine on ebainimlik minu arvates. ma saan aru, et minu avaldus ei muuda Euroopa Komisjoni seisukohta, aga me äh, peaksime siiski välja ütlema, miks me asju teeme nii, nagu me teeme. paljud liikmesriigid on öelnud, et Äh, valitseb äh, otsusevabadus selle üle, kas lapsed sünnivad või ei. ma arvan, et ka selles valdkonnas peaksime siiski vaatama standardeid, milliseid standardeid me kaitseme ning äh, kuidas me seda olukorda määratleme. me peaksime olema ka rohkem teadlikud sellest, et vähemuse arvamus ei ole tingimata õige või kehtiv arvamus. väga sageli me kõneleme äh, nendest vähemustest, keda enamus äh, tugevalt toetab, aga tõeliselt vähemused on üksi ja nendest me ei räägi, aitäh. aitäh. lõpetuseks äh, tahaksin ka mina selles arutelus osaleda ning Euroopa Parlamendi Äh, saadikuna äh, lähen nüüd üle poola keelele. tahaksin juhtida teie tähelepanu äh, ühele asjale vähemus, mis on vähemus, on alati suuremates raskustes kui need, kes kuuluvad enamusse. võrdleksin seda olukorraga perekonnas. oletame, et on kaks tütart, üks on vanem ja teine palju noorem. alati on noorem tütar see, kes äh, vajas palju rohkem hoolt ja tähelepanu kuni selle hetkeni, kui ta täiskasvanuks ja iseseisvaks sai. ja sama puutub ka vähemuste, äh, sama puudu-, käib ka vähemuste kohta. me võiksime siin lõputult sellel teemal arutelusid pidada, aga me peame silmas pidama seda, et iga vähemus, olgu selleks puuetega inimesed või muud vähemused, vajavad spetsiaalset hoolt, spetsiaalset tähelepanu ning seetõttu me olemegi selle arutelu käigus kõnelenud vähemustest ja ma olen kindel, et see ei ole viimane kord, kui me libekomisjonis seda teeme. aitäh! ja ma tean, et Euroopa Komisjon soovib nüüd ka meie aruteludes sõna sekka öö, äh, öelda. ja proua Signe Vanderpogart, palun, teil on sõna. aitäh! mul ei ole mingeid küsimusi, aga tahaksin teile lihtsalt öelda äh, kõigepealt härra Pat Clarkile, äh, loomulikult komisjon jagab teie muret, äh, et struktuuri Äh, fonde kasutatakse kooskõlas äh, põhiõiguste hartaga, nagu te teate, neid vahendeid eraldatakse jagatud äh, halduse põhimõtte alusel, nii et, et põhitöö jagamine on liikmesriikide pädevuses, aga komisjon kontrollib seda tegevust ning tahaksin teile veel öelda, et juulis Äh, võtab komisjon vastu äh, selle, sellise suunisdokumendi, kuidas äh, neid sätteid tõlgendada, struktuurifondi sätteid kooskõlas põhiõiguste hartaga ja väga oluline roll on nendel suunistel siis teadlikkuse tõstmisel ja loomulikult me loodame ka vabaühendustele, et nad aitavad meil siis tõesti tõsta liikmesriikide sidusrühmade teadlikkust ja proua Kasatškinale tahaksin öelda, et te tõepoolest juhtisite väga hästi tähelepanu sellele, et iga-aastases raportis, kui räägitakse rikkumismenetlustest, siis mõnikord viidatakse liikmesriikidele nimeliselt ja mõnikord mitte. aga see asi on siiski suhteliselt järjepidev, võib-olla see järjepidevus ei ole kohe märg-, märgatav kui Euroopa Komisjon avaldab ametliku pressiteate rikkumismenetluse kohta, kus liikmesriiki mainitakse, siis ka iga-aastases raportis mainitakse liikmesriiki, aga kui ametlikku teatist rikkumismenetluse kohta ei ole, siis äh, lihtsalt äh, raportis viidatakse sellele liikmesriigile kui ühele liikmesriigile. aitäh! ma saan aru, et äh, professor Malloi äh, sooviks vastata küsimusele. aitäh. vastaksin väga lühidalt härra Sogarile. Te rääkisite iga-aastasest raportist. Äh, me asume Saksamaal Schleswig-Holsteini liidumaal ning iga parlament, äh, kohalik parlament äh, äh, igal aastal koostab raporti Saksamaal tunnustatud vähemuste kohta ja kolm nendest vähemustest on Schleswig-Holsteini liidumaal ning Äh, see on dokument, mida ei koosta ainult parlamendisaadikud, see on äh, suuresti ühine ettevõtmine, vabaühendused, kodanike ühiskond on samuti kaasatud, kui me soovime. ja mis puudutab pädevusi, äh, siis me loomulikult viitasime Schildersi raportile ja tahaksin äh, hea meelega sellele viidata ka siis, kui me räägime sisulistest õigustest kultuuri ja hariduse vallas. Äh, jah, äh, nagu professor De Schütter ütles, neid võiks juba praegu ellu rakendada ja härra Juurek, te rääkisite ühest kultuurilisest õigusest mida Euroopa Liit võiks käsitleda universaalse õigusena, see asi, mis puudutab inimese oma nime kirjutatuna tema oma keeles, mul ei olnud aega sellest rääkida, aga see on probleemiks paljudes riikides, mida me jälgime ja selles äh, tekstis, mille ma sekretäraadile andsin, äh, ma mainisin seda, sest see on tõesti asi, mis tekitab probleeme ning Äh, on oluline äh, vähemuste jaoks, selle jaoks, et nad saaksid säilitada oma kultuuri ja identiteedi. nii et, et ma arvan, et äh, see on midagi, millega komisjon mingil hetkel võiks tegeleda ja see võiks olla siis üks samm sisulisemate vähemuste, vähemuste õiguste ellurakendamisele ja lõpetuseks tahaksin öelda veel seda, et see, kas vähemuse arvamus on õige või vale, see loomulikult on subjektiivne seisukoht, aga tahaksin kõigile meelde tuletada, oluline on eh, demokraatias, et kõigi hääl ära kuulatakse, kas see on õige või vale, seda otsustatakse arutelude käigus, seda otsustavad kuulajad ning äärmiselt oluline on, et kõik kanalid oleksid avatud, et kõik saaks oma seisukohti väljendada, mitte et kõik võidavad, aga kõigil peaks olema võimalus oma arvamus välja öelda. jah, see oli väga hea kokkuvõte meie aruteludele. tahaksin tänada meie kõnelejaid äh, väga huvitavate sõnavõttude eest Ehm, tänaõhtused arutelud kindlasti inspireerivad Euroopa Parlamendi tööd. suur aitäh kõigile, aitäh!